Buenas tardes. tere päevast. jätkame oma tänaõhtust koosolekut, toimub arvamuste vahetus Staffan de Visturaga, kes on ühinenud Rahvaste Organisatsiooni erisaadik Süürias kelle kes on kaua töötanud ÜRO jaoks konfliktipiirkondades. ta oli Itaalia eelmise valitsuse eh, välisminister. härra Mistura, eh, tundub, et eh, Eh, Süüria jõupingutused rahu saavutamiseks Süürias eh, on eh, keskendunud eelkõige lahingutegevuse katkestamiseks teatud piirkondades, mis võiks anda hingetõmbe aega Süüria elanikkonnale, kes on kannatanud selle konflikti vältel ning samuti puudutab see humanitaarabi kohale tuleku võimalust, mis praegusel hetkel ei ole tihti võimalik olnud seoses äh, Eh, konf-, eh, pideva sõja, eh, pideva sõjategevusega, eriti puudutab see näiteks sellist piirkonda nagu Aleppo, kus on toimunud kuude pikkused intensiivsed lahingud, on tehtud üleskutseid selleks, et kuulutataks välja vaherahu Aleppos, et säästa elanikkonda uutest lahingutest. praegusel hetkel on eelkõige vaja garanteerida stabiilsus ja rahu Süürias. praegusel hetkel on enamus riiki eh, eh, halvasti nimetatud islamiriigi rünnakute ohver. oleksime äärmiselt tänulikud, kui selgitaksite, millised, eh, milli, milline on rahuläbirääkimiste areng ning kuidas kavatsetakse ka eh, relvarahu eh, säilitada ning samuti ka eh, millised tagajärjed võivad olla sellel poliitilisel tasandil. praegusel hetkel üritavad Egiptus ja Venemaa ehm, viia erinevaid osapooli läbirääkimistel. Kovanes löödi islamiriigi väed tagasi me e, igatahes tehakse suuri jõupingutusi selleks, et riik ja riigis taastatus normaalne olukord. palun, on teil on sõna, suur tänu. suur tänu. ma räägin teie lahke loaga inglise keeles, sest see on e, praegusel hetkel e, ÜRO töökeel. kui teile soovite esitada, küsida, esitada küsimusi saksa ja Äh, Rootsi, Araabia, Itaalia, Hispaania või prantsuse keeles, siis äh, on, äh, olen valmis vastama. suur tänu, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest jagada mõningaid infokilde, mis on seotud Süüria temaatikaga. selleks, et rääkida kõigepealt sellest, mida te just mainisite, no tegelikult te andsite isegi mulle suunised kätte, kuidas ma võiksin täna rääkida. no vaatame kõigepealt faktidele silma, sest äh, me äh, unustame need ära, need muutuvad liiga statistiliseks, äh, liiga unustatuks. tegemist on praegu neljanda aastaga, kus on konflikt kestnud Süürias. tegemist on hetkega, kus meil on kaksteist miljonit inimest, kes vajavad abi, seitse koma kuus miljonit, kes on sisemiselt ümber asustatud, kolm koma kaks äh, miljonit põgenikku, kakssada tuhat äh, hinnanguliselt äh, surnut, üks miljon süürlast, kes on haavatud, neli tuhat kooli on kinni pandud, kaks tuhat üheksakümmend ajaloolist kohta on kas hävitatud või mm, kuidagi täiesti maatasa tehtud kõik inimesed, kes on Süürias käinud nagu mina ja mõningad teie hulgast ehk mäletavad, milline suurepärane riik see oli ning loodetavasti eh, muutub see selliseks ka tulevikus. kui keegi uskus, et eh, konflikt Süürias on võimalik lahendada eh, sõjaväelise lahendusega, on selge, et nii ei saa sõjaväelist lahendust siin ei ole, Äh, president Assadist ja tema enda valitsusest kuni opositsioonini on see selgeks saanud ning ka tegelikult äh, riikides selles äh, piirkonnas on see kõigile selge. nii et kõik saavad aru sellest, et ainuke lahendus on poliitiline lahendus. kõik ütlevad, et süürlased ise peaksid lahenduse siin leidma. nüüd vahepeal aga on asi jäänud seiskuma, minnakse edasi nii, nagu ikka on mindud, räägitakse siin ainult äh, puhtalt äh, retoorilisestest äh, nõksudest, aga konflikt jätkub. kaks olulist aspekti on aga muutunud. esiteks, nüüd Iraagis ja Süürias on ISIS pead tõstmas ning teine sõjaväeline reaktsioon USA juhitud koalitsiooni poolt, et ISISele vastu seista. Need kaks aspekti paradoksaalselt äh, aitavad tegelikult, eh, et kõik saaksid aru, et Süüria konflikt on eh, Daeshi liikumiste toetanud, on olnud võimuvaakum ning see on panustanud sellele, et eh, piirkond, mis on olnud igasugustele võimuvõitlustele haavatav, on nüüd, see olukord on võimalik lahendada ainult poliitiliselt. mida on minu missioon siiamaani teinud? ma olen oma väga suurepärastelt äh, eelkäijatelt äh, nii Kofi Annanilt kui Lähta Abrimilt äh, õppinud seda ülevalt alla lähenemist. ehk nad on korraldanud suurepäraseid suuri rahvusvahelisi algatusi selleks, et need, kes on olnud kaasatud sellesse konflikti nii regionaalselt, kohalikul tasandil kui ka rahvusvahelisel tasandil eh, poliitilisse dialoogi, aga nad on, on väga olulise kommünikee välja andnud, eh, see on endiselt eh, ka jõus, Genfi kommünikee ning kaks konverentsi, mis ei ole toonud tegelikult oodatud tulemust. nii et see lähenemine, mida meie kasutame, on teistsugune, aga eesmärk on sama meie idee on olnud selline, keskendume kolmele valdkonnale. esimene, ükskõik, mida me saame teha selleks, et äh, vägivalda vähendada, sest äh, numbreid me ju nägime, eks ole. Äh, Süüria inimestel on vaja lahendust. Nad ütlevad, et aitab, me enam ei suuda seda taluda. teiseks, kõik, mis me saaksime teha selleks, et humanitaarabi suurendada Süüria inimestele pärast nelja aastat äh, kus nad on erinevate osapoolte vahele tule alla jäänud, sealhulgas ka ISIS nüüd. Nendest saavad lihtsalt füüsilises mõttes äh, ohvrid, aga äh, täiesti äh, tahtmatult. kui nüüd jääb veel siin võimalust poliitiliseks lahenduseks, dialoogiks süürlaste vahel, siis peame selle ära kasutama ja survestama. kui see meil õnnestub, siis jällegi teoorias tundub, et Äh, kõigil on see mõistlikuks lahenduseks kuulutatud, see ei ole liiga ambitsioonikas, sellepärast et me ei räägi siin uuest äh, Genfi äh, leppest, me räägime siin erinevatest sammudest. aga proovime siis need ikkagi praktikas ära, vaatame, kas see õnnestub. ja sellepärast me valisimegi Aleppo, kõik ütlesid, et ja endiselt ütlevad, et sa oled täitsa hulluks läinud, Aleppo on kõige keerukam koht üldse kõik on seal, mitte keegi ei luba, et asjad hakkaksid liikuma. vastus on, et just sellepärast, et see olukord on nii keeruline ja just sellepärast, et Aleppo on Aleppo, see on eh, ikoon, see on tegelikult eh, kogu Süürias olemasoleva eh, kompott, seal on erinevad religioonid, erinevad kultuurid ning see on viimane suur linn, mis ei ole ühe või teise osapoole võimu alla langenud. ja kui see oleks nii, siis viissada tuhat põgenikku liiguks Türgi poole ja humanitaartragöödia lisaks sellele kolmele koma eh, kahele miljonile põgenikule oleks veel suurem. ja mõlemad osapooled eh, võitleksid omavahel selles ühes linnas. Nad on teinud seda viimase kolme aasta jooksul. Eh, sellepärast oleme me öelnud, et Aleppo oleks külmutatud sellisel moel, nagu ta on. sellepärast, et relvarahu kui selline, sellel ei ole väga usaldusväärne äh, ajalugu äh, Süürias. Holmes ja teiste linnade puhul me oleme näinud, et linnad on äh, langenud sellisesse olukorda, kus nad on öelnud, et nüüd me oleme valmis kapituleeruma, nüüd me anname alla. Aleppo puhul me sellest ei räägi, me räägime Aleppost kui külmutamisest Äh, suure, äh, suurte õhurünnakute ja raketirünnakute lõpetamisest äh, ühelt ja teiselt poolt. me saame muidugi aru ka sellest, et terrorismiga võitlemine on prioriteet ja see on prioriteet Süürias ja ka Iraagis. me oleme ka aru saanud sellest, et ÜRO kakskümmend üks, seitsekümmend, kakskümmend ja seitsekümmend üks resolutsioonid, mis tegelevad mõlemad Äh, terrorismiga ning äh, välisvõitlejate peatamine ükskõik milliselt osapoolelt. aga see saab äh, praktikas ainult siis toimima, kui meil on mingisugune usaldusväärsus poliitilisest aspektist. vaadates kõike seda meelehärmi ja masendust, oli meie mõte luua mingisugune äh, mudel, näide, et inimesed äh, näevad, et vägivalda vähendatakse äh, Eh, nii et sealt ka Aleppo olukorra külmutamine. me praegu räägime Assaadi valitsusega läbi, need läbirääkimised ei ole lihtsad, aga me teadsime, et see nii ka saab olema, et just detailides on eh, alati kõik peidus. me ei räägi siin mitte klassikalisest relvarahust, eh, vaid uuest mudelist, see saab olema raske, me endiselt survestame selles suunas, aga ei anna alla, sellepärast et Aleppost saab ikoon Äh, selline äh, koht, mis näitab, et nüüd on aeg käes, et vägivalda vähendada. Kairos toimus kohtumine ning ka Moskvas. mõlemad kohtumised ei olnud täieslikud äh, erinevatel põhjustel äh,, siin võin detailidesse laskuda, kui tahate, aga meie toetasime mõlemat, sellepärast et igasugune läbirääkimine, igasugune poliitiline dialoog süürlaste vahel, isegi kui see ei ole täiuslik, isegi kui kõik osapooled ei ole lõpuni esindatud kohal eh, ja kui Süüria opositsioon või mõned opositsiooni liikmed ja valitsus on kohal, on endiselt parem samm kui üldse mitte mingisugune dialoog sest et äh, nullsumma äh, mänguni tagasi minnes jälle üksteisega äh, võiteldes üks võidab ja seisab kõik, sellises olukorras kaotavad ainult Süüria lihtinimesed. meie plaanime kõikide nende sammude kallal tööd teha, selleks et kasutada ÜRO pädevust ja sõnajõudu, et luua ühest kohtumisest teise selline olukord, et me hoiame äh, praegu kätt pulsil, kasutame seda hoogu ära ja loome mingisuguse valemi. sellel äh, valemil ei ole enam äh, ter-, territoriaalset aspekti, Genfi raamistik on täna kohanenud tänaste reeglitega, kus Daeshi võitlejaid ei olnud, ei olnud ISIS-t, ei olnud teisi muutujaid aga meil on üks mudel olemas, mille kallal töötada, meil ei ole vaja äh, taas jalgratast leiutada, aga meil on vaja sellist aspekti, et kõiki tuleb kaasata ning ettepanekuid on tehtud, need on olemas ja mõned neist on ka täitsa realistlikud. kõik alustavad ühe äh, lausega vägivalla vähendamine, võitlemise lõpetamine ja sealt on võimalik minna edasi äh, põhiseaduslike muudatuste juurde Äh, ning äh, poliitilist ühtsust on valitsuses võimalik luua. Äh, poliitiline riigi valitsemine kaasaks siis loomulikult enamust ja ka tegelikult kõiki vähemusi Süürias. ja siis minnakse samm-sammult uutele valimistele ja Süüria uuele positsioneerimisele. me ei ole veel seal, me peame alustama esimesest sammust loomulikult, aga ma saan teile öelda, et süürlased on rampväsinud sellest olukorrast ja kõik on tegelikult väsinud konfliktist, millel ei ole võitjaid ja on, see on toonud ainult tohutuid kannatusi. ja viimane aspekt, Euroopa, meie ja teie, väga oluline, meil on vaja rohkem Euroopa kaasatust ja ma pean ütlema, et äh, kui kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigi välisministrit ja Federica Mogherini tulid kokku äh, hiljuti ja mul oli tunne, et nad, äh, osapooled kõik said aru, et aeg on Euroopal midagi panustada läbi ÜRO või äh, omaette, aga mingisugust algatust on vaja selleks, et stabiilsust Süürias luua. ja üks võimalus selleks ja siin arutelusid peetakse pikalt, kuidas äh, on pakett, sekkumise pakett kujutage ette, et Aleppo oleks sellise külmutatuse staadiumis, nagu me pakume siin, siis me saaksime pakkuda välja abipaketi ja muud algatused nii, et inimesed saaksid aru, milline muudatus, milline suurepärane äh, muudatusel jääks aset, kui oleks võimalik selline olukord äh, mitte ainult Aleppos äh, korrale kutsuda, vaid ka mujal. sellepärast on mul väga hea meel, et olen siin ja loomulikult võtan küsimusi hea meelel. suur tänu, suur tänu äh, teie täpsuse eest ning ülevaatliku, ülevaate eest sellest, mis Süürias toimub. järgmisena annan nüüd sõna härra Plenkovitšile. Thank you very much, Chair suur tänu, härra esimees. härra Demistura, suur tänu, et äh, tegite sissejuhatavad äh, märkused, ma mäletan teie tegevust äh, Horvaatias nüüd peaaegu kakskümmend aastat tagasi juba ja Bosnia-Hertsegoviinas ning teil on tegelikult väga tugev taust erinevate maailma osadega, kus kriisijuhtimist on vaja olnud rakendada. Te ütlesite, et Aleppo on justkui ikoon äh, Teie lähenemises eh, on see mustriks, aga me oleme näinud eh, ka samas, et eh, üle saja inimese on tapetud Aleppos, sealhulgas kolmkümmend last. kas te saate meile anda ülevaate sellest, milline on Assadi valitsuse tegevus ja staatus praegu, eriti kui arvestades, et Aleppo on opositsioonijõudude võimuvallas, kuivõrd heaks läbirääkijaks praegu valitsus on ning kuidas te näete, et Genfi läbirääkimised edasi lähevad, aitäh! järgmisena saab sõna härra Howard. suur tänu, härra esimees, mul on väga hea meel, et te tulite meie ette ja rääkisite ning suur aitäh, et jagasite oma sissevaadet sellesse piirkonda. loomulikult on teil meie tugev toetus äh, Ehm, mõni meist kohtub Süüria opositsiooniliikmetega eh, igakuiselt Strasbourgis, eh, me oleme väga nõrgas positsioonis, eh, me ei saa vastata küsimusele, mida me saaksime nende heaks teha. aga teie olete see, kes aitaks meil seda vastust leida ma tahaksin küsida ka Aleppo kohta, suur tänu selle eest, mida te ütlesite Aleppo kohta. Te ütlesite, millised ettepanekud on selles osas tehtud, et see ei ole mingisugune vaherahu, aga äh, praeguse Süüria valitsuse välisminister on öelnud, et nad on valmis tegema lõpus seda, mida nad äh, homsis tegid, kas teie positsioon on samasugune ja Süüria valitsus äh, on tegelikult eelduseks seadnud, et mässulised panevad oma relvad esimesena maha mis loomulikult on tõke äh, kokkuleppele jõudmise teel. kas äh, Assaadi režiim on sellega leppinud, äh, on see muudetud või olete suutnud sellest tõrkest üle saada? Äh, teiseks, te ei rääkinud üldse Iraani rollist oma ettekandest, mõned inimesed ütlesid, et äh, Hezbollah ning äh, šiitide terroristid mängivad tegelikult väga olulist rolli, kes on Iraanis koolitatud, nad saadetakse Süüriasse ja võitlevad seal. eelmisel nädalal Iraani armee esindajad ütlesid, et Iraan on tegelikult planeerinud raketibaaside rajamist äh, teatud kohtades Süürias, ma ei tea, kas äh, teil on äh, ülevaade, kuivõrd oluline on Iraani mõju Süürias, kas see on murettekitav teile ning Iraan, Hezbollah, kas nad on ühinenud oma lähenemises ja mida peaks Euroopa selle vastu ette võtma ning lõpetuseks, härra esimees, Assadi esindajad ning opositsiooni esindajad olid nõus jätkama läbirääkimisi Moskvas eelmisel nädalal, aga kuupäevi täpsemalt ei ole praegu äh, paika pandud, kui ma sain õigesti aru, olge hea, andke mulle teada, kui uudiseid on selles osas. aga mina sain aru asjast nii, et Süüria poliitiline opositsioon praegusel hetkel ei ole nõus äh, Vene algatusega ja praegu on kokkulepe ainult äh, see, et äh, läbirääkimisi peetakse tulevikus. kuidas te hindate seda olukorda, kas äh, peavoolu Süüria opositsioon, keda rahvusliku koalitsiooni juht praegu esindab, kas näiteks need esindajad liituksid läbirääkimistega ning millised on tingimused, et seda võimaldada, suur tänu! suur tänu! meil on väga pikk kõnelejate nimekiri, nii et palume, et kõnelejad peaks kinni kõneajast ja räägiks kauem kui kolm minutit. ning äh, sotsialistide seas on samuti väga palju rääkijaid, nüüd annab, saab sõna proua Šaki. proua Šaki. Sorry, president, my name didn't vabandust, äh, härra esimees, äh, tõlkes ei tulnud minu nimi nii selgelt läbi, ütleb kõneleja ja Hollandi nimedega sageli on nii Äh, suur tänu äh, selle võimaluse eest rääkida niivõrd keerukal teemal, mis on viinud meid äh, väga põhimõtteliste küsimusteni selles osas, millist rolli üldse saab Euroopa mängida su-, nende tohutute kannatuste ja barbaarsuste taustal, mis Süüria inimesed peavad praegu läbi tegema. Te rääkisite välisvõitlejate osas ka mõlemalt poolelt, väga tore, see näitab, et tegelikult näete ka, kuivõrd olulist äh, rolli mängivad Iraan ja teised, kes kaugsõda seal toimetavad. Äh, te ütlesite, et me peaksime vaatama igasugust võimalust kaaluma selleks, et äh, inimeste kannatusi vähendada. mida see tähendab Assaadi rolli silmas pidades? ja veel üks küsimus. kas on mingisuguseid stsenaariumeid, mille kohaselt te arvate, et islamiriigiga läbirääkimine oleks üldse võimalik? ja viimane küsimus. kuidas te näete olukorda äh, Iraagis ja Süürias, kas need on seotud, kuidas mitte ainult põhjuste tõttu, te ütlesite, et võimuvaakum Süürias võimaldas äh, ISISel tegelikult pead tõsta keerukatest oludest, aga ma mõtlen ka siin näiteks ülekannet, mis humanitaarkriis äh, loob ja Äh, ISIS-t on vaja tegelikult mitmetel rinnetel nendega võidelda, et olukorda parandada kogu regioonis. suur tänu, annan nüüd sõna härra Bijonile, kes äh, tegeleb Aafrika ja Lähis-Ida julgeoleku küsimustega. suur tänu teile selle eest, et äh, äh siia tulite ning samuti ka teie äh, väga põhjaliku sõnavõtu eest. mul on äh, teile paar küsimust. Te ütlesite, et sõjalist lahendust ei ole. Äh, mõned äh, võib-olla kahetsesid seda, võttes arvesse, et Assad kasutas keemiarelvi oma kodanike vastus ja mujal oleme sõjalist jõudu kasutanud ning praegusel hetkel on ka sõjaline koalitsioon tekkinud, kus osalevad Ameerika Ühendriigid kas äh, võttes arvesse seda lähtepunkti, äh, te arvate, et selles äh, sõdivas riigis, nagu seda kolleegid ka ütlesid, kas see meie suhtumine sõjalisse sekkumisse on loogiline ja kas mingisugune äh, et eh, kas selline diplomaatiline humanitaartoetus ei ole lihtsalt eh, nagu puujalaga kõndida üritamine. ja et eh, läbirääkimised, mis on näidanud, mis on, mis ei ole kordagi õnnestunud, siis võime, kas võime öelda, milline on meie praegune e konkreetne eesmärk kas äh, suudame näiteks näidata üles äh, äh, saame loota näiteks või usaldada Bashar al-Assadi ja kas on võimalik erinevaid osapooli veenda selles, et usalduse ülesnäitamine ka mingeid tagajärgi toob. järgmisena saab sõna proua Lohmiller. Thank you. suur tänu, härra esimees ja suur tänu äh, Äh, härra suursaadik, äh, teie sissejuhatavate sõnavõttude eest. Äh, tahaksin küsida järgmist. Moskva kõnelused lõppesid kahekümne üheksandal ja nad lepid, seal lepiti kokku Moskva põhimõtetes terve rida aspekte terrorismiga võitlemisega, Süüria ühtsus ja nii edasi, küsimused, milles kokku lepiti aga Süüria opositsiooni peamised mootori juhtjõud ei osalenud tegelikult. kas te kujutate ette, et Süüria opositsiooni on üldse nendesse aruteludesse võimalik kuidagi tuua ja pühendada? teiseks, Iraan loomulikult on väga oluline äh,, olulist rolli mängib Süüria konflikti puhul, aga Iraan ei olnud Genfi läbirääkimiste osapooleks. kas te näete võimalust Iraani kaasata praegu tulevikus läbirääkimistesse ja lõpu, lõpetuseks äh,? dilemma äh, õigluse, äh, vastutuse ja rahu vahel praegu, kuidas seda vastutust sellesse võrrandisse sisse tuua ja kas Süüria piirkondlik tribunal oleks äh, saavutatav, nagu, sest et me oleme näinud, et ummikseisus on praegu rahvusvaheline kriminaalkohus? suur tänu, järgmisena saab sõna härra Borghesio. Borghesio, Borghesio. Borghesio Te räägite telefoniga, seega anname sõna proua, kas te saate juba rääkida? jah, ma tõepoolest võin rääkida. härra esimees, härra Mistura, suur tänu selle eest, et siia tulite Te ei, ei rääkinud väga detailselt äh, põgenikest, mis äh, meile suurt huvi pakub äh, ka seoses olukorraga Euroopa piiridel, sest ilmselge on ka see, et selles piirkonnas pi eh, toimub inimkaubitsemine ja ilmselt eh, imbuvad ka terroristid Euroopa territooriumile. kas te olete selle, seda probleemi arutanud? kas eh, on võimalik ka koha peal arutada julgeolekuküsimusi kohalike omavalitsustega äh, kohalike võimuesindajatega ning kas on võimalik mingisuguseid kontrolli e, e, meetmeid rakendada, et sellise, selline, e, selline tegevus selles piirkonnas kaoks. ja kas te oskate öelda ka seda, kui suures ohus on sealsed kristlased? sõltumata nende konfessioonist, sest ähm, nad pöörduvad meie poole, äh, Euroopa poole, kodanikuühiskonna poole, millised äh, samme astutakse rahvusvahelisel tasandil, et tagakiusatud äh, kristlastest vähemus Lähis-Idas, et see, need probleemid leiaks lahendust, tegu on ju ühe olulisema ÜRO eh, ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt eh, arutatava teemaga. ja nüüd saab sõna proua Gomes. Eh, väga hea meel on teid siin näha, härra Demistura. minu küsimus puudutab Süüria positsiooni. ma saan aru, et asjad on läinud niivõrd viletsal, sellepärast et Süüria opositsioon on olnud killustunud. kas praegu on näha suuremat ühtsust? on mingisugune äh, rahvuslik platvorm olemas, et opositsiooni liikmeid äh, ühendada ja kas te näete sellist jõudu äh, kerkimas üles Aleppos? minu küsimus puudutab suhteid Assaadi ja ISISe vahel ISIS ei ole ju Süüria äh, opositsioonigrupp äh, mässuliselt Süüriast. seal on suurem koalitsioon. nii et me võime rääkida rahvusvahelisest dimensioonist. aga Iraagi Kurdistanis äh, on tulnud uudiseid, kus Assad ja ISIS on koostööd teinud või vähemalt äh, loonud kummalegi mõnusad tingimused. mis te arvate sellest ja lõpuks Türgi roll? sest äh, ma olen piirkonnas käinud ja Türgi mängib väga olulist äh, rolli erinevates äh, tugitegevustes Aleppos, kui Aleppo võitis, võitles Assadiga. nüüd aga olen ma kuulnud väga murettekitavat Türgi kohta ning selle kohta, kuidas nad toetavad ISIS tegevust Süürias ja Iraagis. teisest küljest aga ei saa me sellise ohuga tegeleda ilma Türgi abita. kuidas teie olukorda näete? andke meile ülevaade nii palju kui võimalik, aitäh äh,. tunnen, senor Nart. ja nüüd saab sõna härra Nart. suur tänu Te ütlesite õigusega, et sellel konfliktil ei ole sõjalist lahendust, kuid poliitiline lahendus on tõeline labürint. kõigepealt sellepärast, et islami armee, kes äh, on arvestatav jõud koha peal, ei ähm, ole nõus ühegi läbiräägitud äh, lahendusega. teiseks äh, ähm, hakkavad ähm, mm, sektantlikud jõud aina äh, rohkem ühenevad selles mõttes, et äh, alauiidid on ühinenud, ühendanud oma jõud kristlastega ja võib-olla äh, sellepärast, samal põhjusel, miks Iraagis toetasid kristlased Saddam Husseini ja tundsid, et neid kaitstakse tema poolt. nüüd siis ühesõnaga on alauiidid ühinenud kristlastega, nende vastu on omakorda sunniidid ja võttes arvesse et, et arvesse peab võtma ka seda, et araablaste enda vahel valitsevad sügavad konfliktid. kas te arvate, et Iraani kohalolek on äh, konflikti lahenduses hädavajalik? teiseks, äh, kas äh, arvate, et läbi, kui te arvate, et läbirääkimised on ainuke võimalus konflikti lahendada, mis nii ka on, siis kuidas kavatsete te lahendada äh, Al-Assadi äh, dünastia küsimuse äh, tegu on äh, tõelise äh, võimupüramiidiga, äh, kes koondab endasse alahuiidide, kogu alahuiidide kätte langenud võimu ning kuidas kaks surmavaenlast, alahuiidide ja kristlaste kogukond ja ülejäänud riik suudavad kokku leppida omavahel, et võidelda Daeshi ehk islamiarmee vastu, fundamentalistide vastu Eh, kes omakorda on igasuguste läbirääkimiste vastu. järgmisena saab sõna härra Smith. suur tänu, esimees. ma püüan eh, mitte küsida neid küsimusi, mida teised kolleegid juba on küsinud, aga ma olen kindel, et eh, te tunnete, et me toetame teid ning me oleme tänulikud teie tegevuse eest mul oli väga hea meel, et te rääkisite äh, Genfi kommünikeest, sest see on tegelikult ainukene kokkulepe, märk, mida me oleme kogu protsessis näinud. kas te saaksite äh, meile kinnitada, et äh, üleminekuvalitsuse moodustamine on teie pühendumuste eesmärk praegu ja ma saan aru loomulikult, et kohalik sõjategevuse lõpetamine ja edasi struktuuride läbirääkimine on tähtis, aga mul on üldiselt kahtlus siin selles osas, kas see õnnestub mis te arvate, et äh, kas on võimalik, et kohalik äh, valitsus äh, kasutab selliseid stopp hetki selleks, et ümber reastada oma armeed ja ümber paigutada? teisest küljest, kas on piisavalt opositsioonijõudude tulejõudu ja sõnajõudu, et seda kohalikku külmutamist üldse e-, esile kutsuda? kas te saate viidata äh, ÜRO Julgeolekunõukogu äh, resolutsioonile, äh, mis puudutaks äh, sellist struktuuri, et kas saab üles kutsuda mingitele sanktsioonidele nende osas, kes kinni ei pea nendest tingimustest. Saudi Araabia, Iraani, Türgi osapooltega läbirääkimine siin on oluline, see on sellepärast, et meil on vaja laiapõhjalisemat koalitsiooni kui kodused Süüria enda jõud, aitäh. Karguin Näik. Karguin. härra Korvin. Uh, thank you, Mr Chairman uh, Your.... suur tänu, härra esimees. Uh, kõigepealt ma tahaksin teile väga avalikult või avatult siin öelda, mina ei ole tegelikult tõeline poliitik, sellepärast et ma vaatan teie eluluus on kirjas, et te toitute sellest konfliktist, nii et tundub, et teie, kui see on teie mm, eluloo põhi, põhialuseks, siis te tahate, et konflikt edasi kestaks. nüüd edasi me vaatame siin humanitaarset lahendust ei ole, kuidas te teate? Äh, vana ütlus äh, räägib sellest, et kõik arvavad, et asjad on võimatud ja siis äh, tuleb keegi, kes ei tea, et olukord on võimatu ja lahendab selle ära. nii et ma olen kindel, et kui Vaba Süüria armee suunatakse oleks suunatud Assaadi vastu otseselt ja neid toetatud, siis oleks konflikt lahendatud juba ammu ja muidugi äh, ümarlaua läbirääkimistel äh, asi ei muutu. vaatame Tšetšeeniat, äh, verine konflikt, aga näed, nüüd Tšetšeenia õitseb. nii et vaatame siis, anname äkki Assadile siin võimaluse. järgmisena saab sõna, järgmisena saab sõna härra Liits ei, siis saab sõna proua Savaius. Eh, eh, suur tänu. mina tahaksin eh, rääkida kahe tuhande üheteistkümnenda aasta Araabia kevadest, kui Süüria inimesed tulid tänavatele reedeti ja demonstreerisid rahumeelselt. mida me siis valesti tegime? mikspärast see sõda on sellise hoo sisse saanud, kas ÜRO oleks saanud rohkem teha või Süüria naaberriigid? ja kui see olukord Süüriast alguse sai, siis Liibüas sõda toimus samal ajal ja meedia keskendus sellele. ka suurem osa poliitilisest tähelepanust koondus äh, sel ajal just Liibüale nii et äh, minu küsimus on, kas me oleksime võinud selle konflikti algfaasis teha rohkem, kas äh, me oleme võtnud õppust äh, olukorrast Liibüas ja Süürias, et sellised olukorrad ei korduks? sel ajal töötasin ma Rootsi parlamendis ja meiega keskendusime Liibüa küsimusele kogu aeg. ainult mõned meist püüdsid Süüria küsimuse ka päevakorda seada, aga sel hetkel oli see väga raske sellepärast et äh, me oleksime võinud ehk äh, diplomaatilisel teel muud, äh, rohkem saavutada, ehk saaksite selle kohta midagi öelda? väga palju on küsimusi, nii et palun väga pikalt võite rääkida, härra Schaufhauser, palun. suur tänu, ma räägin väga kiiresti. Te ütlete, et Äh, äh, konflikt tuleb, peab lõppema, peame istuma läbirääkimiste laua taha. seda ütleb ka president al-Assad. kuidas äh, konkreetsemalt tegutseda? sest praegusel hetkel see on tõepoolest läbirääkimiste aluseks, kuid see ei vii meid kuhugi edasi. kas te olete nõus sellega, et meie toetus nii-öelda demokraatlikule opositsioonile on tõepoolest Mm, ei ole tegelikult äh, mänginud äh, islamiarmee kätt, äh, et oleme toetanud nii-öelda demokraatiat, kuid tegelikult on sellest kasu saanud islamiriik. ning tulen tagasi selle küsimuse juurde, mille esitas Anna Gomes, mis puudutab Türgi rolli. neljandaks, ma olin selle direktor, kes oli äh, Aleppos esimene muide vali-, valitsusväline organisatsioon ning äh, äh, te rääkisite alawiitide ja kristlaste vahelisest liidust, kuidas sellest reaalsest liidust võiks edasi minna ja üles ehitada üht, uus ühtne riik praktiliselt, milline see peaks välja nägema, suur tänu teile. härra Koss um,? Nations... Äh, suur tänu, esimees, ÜRO on pöördunud äh, rahvusvahelise äh, kogukonna poole, et leida üks koma viis miljardit dollarit siin abi, aga samas on olukord muutunud aina hullemaks, barbaarsed radikalistid on pead tõstnud, sealhulgas Islamiriik väidetavalt on kasutanud Assaadi meelset keemiarelva ning ülekandeefekt Türgi, Liibanoni ja Jordaania suunal on olemas. aga äh, kas teie endiselt usute, et äh, konflikti on võimalik rahumeelselt lahendada pärast äh, seda, kui radikalistid äh, on tegevust alustanud, sealhulgas ISIS, ja teine küsimus, mis on Iisraeli roll selles konfliktis? Yes, thank you very much, ambassador. suur tänu äh,, härra erisaadik, selle äh, keerulise ülesande täitmise eest et äh, nelja-aastase kriisi jooksul, ütleb äh, härra Freund, äh, mõningad päevad või mõningad nädalad tagasi tundus, et lääne positsioon on muutumas Assaadi suunal. teate ju, et algselt oli meie positsiooniks see, et läbirääkimisi ei peeta enne, kui Assad oma positsioonist loobub, aga nüüd tundub, et tu, äh, räägitakse sellest, et Assadiga tuleks ikkagi läbi rääkida ja tuleks ta kaasata sellesse mittekulgevasse rahuprotsessi praegu. kuidas teie positsioon on äh, sellest alates muutunud, kas see on toetanud teie rolli või on see muutnud äh, teie rolli hoopis raskemaks? ja palun ärge saage valesti aru, aga teil oli kaks äh, väga tugevat eellast, Kofi Annan ja Lagda Abrahimi selles samas ülesandes ja mul tekib küsimus, et mida teie saate siia veel võrrandisse sisse tuua, mis teid eristab näiteks nüüd äh, raskekaallastest, kes teie eelkäijad olid, aga samas ei olnud edukad, aitäh. nii, ja nüüd on minu kord ma soovisin samuti teile paar küsimust esitada. pärast Iisraeli äh, poolsed rünnakud Golani äh, kõrgendikel, mis äh, tõi kaasa ka Hispaania sõduri hukkumise Iisraeli rünnaku tagajärjel. me teame, et seal piirkonnas äh, on hukkunud üksteist äh, ÜRO eksperti Iisraeli kuulide all. Teie kardad, kas teie ei karda, et see konflikt võib levida Liibanoni, kes on samuti üks olulistest faktoritest äh, selles situatsioonis? mis puudutab äh, ajutist relvarahu, siis kellega te hakkate läbirääkimisi pidama? mina olen aru saanud, et Süüria opositsioon, eh, see osa neist, kellega on võimalik läbi rääkida, on väga väike ning ülejäänusid eh, domineerivad eh, terroristid IS-ist ja teistest terrorirühmitustest ning praegusel hetkel on äh, näha ka seda, et, et Süüria naabrid on finantseerinud äh, konflikti erinevaid osapooli. Äh, kuidas te selle küsimusega tegelete? nüüd annan sõna proua Aialale. suur tänu teile, esimees. sooviksin samuti tänada härra Misturat, sest te olete meile väikse looduse kiirekese sellesse masendavasse õudusse, mis tundub, et iial ei lõpe ning suur tänu teile teie tubli töö eest. Te ütlesite, et üürlased on kurnatud, eh, surmani väsinud ning, ning eh, oleks valmis nii-öelda külmutama vägivalda. sooviksin küsida, miks eh, praegusel hetkel see keeruline on, kas sellepärast, et see külmutamine on äh, Äh, ei ole äh, tavaks, äh, kuidas on neid võimalik neid aidata, teiseks te rääkisite nii-öelda abipaketti. Te rääkisite sellest proua Mogheriniga, mida oleks võimalik teha, et abi oleks tõeliselt kasulik konflikti külmutamiseks ning kui ähm, Aleppos lähevad asjad hästi, ma loodan väga, et lähevad kas see võiks äh, mõjutada ka ülejäänud osa riigist, äh, et äh, see võiks olla samuti nii-öelda esimeseks pääsukeseks, mis aitaks olukorra, konfliktiolukorra lõpetada ja nüüd annan sõna härrale Misturale, kellel on väga raske töö ees, sellepärast et esitasime väga palju väga erinevaid küsimusi. Eh, ma tänan teid küsimuste eest, mõned äh, küsimused loomulikult kattuvad, äh, teised äh, jällegi mitte. on, on väga täpsed, ma üritan väga vastata yes.. Ähm, ma üritan vastata küsimustele ühekaupa ja vabandage, kui ma ei vasta kõigile küsimustele, aga võib-olla siis tulen hiljem nende juurde tagasi, mis vahele jäävad. Aleppo näide ja see, et eh, sada inimest sai hiljuti surma, jah, see juhtus paar päeva tagasi. ning eh, tegemist oli eh, rakettidega, mida tulistasid välja opositsioonijõud, mitte valitsusväed tavaliselt saavad tsiviilelanikud hulka selle, hukka sellepärast, et nende pihta tulistavad valitsusväed. tahaksin teha ühe asja selgeks, mida ma oma sissejuhatavas sõnavõtus vist väga selgelt ei seletanud. Aleppo ühte kolmandikku äh, kontrollib valitsus ja ühte kolmandikku opositsioon ja on äh, tegelikult see osa on isegi väiksem kui üks kolmandik ning äh, sinna viib väikene tee ja kui te näete seda kaarti, loomulikult te olete sellest kaardist väga kaugel, ilmselt te midagi väga täpselt ei näe, aga vaadake seda musta ala, need on islamiriigi äh, Äh, kontrolli all olevad piirkonnad. nii et, et Aleppo on tõesti väga olulise tähtsusega koht, vaatamata sellele, et olukord seal on väga keeruline. meie äh, räägime siin võimatust missioonist hetkel, äh, aga valigemgi sellise võimatu koha, millel on väga otsustav mõju niisiis kaks kolmandikku on valitsusvägede kontrolli all, üks kolmandik on opositsioonijõudude kontrolli all Eh, ja mõned nendest opositsionääridest on nii-öelda terroristid eh, ja Islamiriigi väed on vaid kahekümne kilomeetri kaugusel. nii et, et siin on kõik komponendid koos, mida tuleks üritada peatada. Eh, vaadake, mis juhtus, kui valitsus terve linna enda alla võtab Äh, siis meeletud pagulaste vood hakkaksid liikuma, kui islamiriik riigi, selle linna vallutaks, siis oleks tegu massimõrraga ja meil võiks olla siin äh, kuus tuhat põgenikku ja kui äh, opositsioon äh, jätkab äh, rakettide tuli, väljatulistamist ja valitsus samuti, siis järk-järgult hävitatakse kogu linn ja kui te olete Aleppos käinud, siis te saate aru, mida see tähendab sümboolselt meie kõigi jaoks, aga mida see tähendab ka Süüria jaoks ja kui te olete Homsis käinud, ma olin seal hiljuti Äh, ma olen neljakümne kolme aasta jooksul olnud kahekümne kolmes konfliktis. igal pool, kus selliseid terroritegesid on toime pandud, aga midagi Homsi taolist pole ma mitte kunagi näinud, see linn on täielikult hävitatud. me ei saa lubada sellise asja kordumist. Äh, ja vähemalt me peaksime võitlema selle eest, et selline asi ei juhtuks. jah, Aleppo olukord on keeruline äh, Eh, jah, see, et sada inimest paar päeva tagasi surma said, seal on just eh, jällegi tõend selle kohta, et me peame just sealt alustama, kuigi see on raske. ja nüüd, eh, kui lubate, räägin siis nendest kaasnevatest kahjudest ja sõjalises mõttes seda sõna kaasneva mõju või kaasnev kahju, seda kasutatakse negatiivses tähenduses, aga ka rahvusvahelistel algatustel on kaasnev mõju ja kui me teeme sellest Aleppost olulise sümboli täpselt nii nagu Kobanegagi, mäletate, kuidas Kobanega lugu oli, keegi ei tahtnud sekkuda ja esitati väga palju põhjusi, miks ei tohi sekkuda, aga äh, linn on täna alles ja vastupanu juhtis seal just üks naine äh, asjaolu, et Aleppo on äh, rahvusvahelist tähelepanu pälvinud, on ära hoidnud linna kokkuvarisemise Eh, detsembris oleks võinud juba aset leida lõplik lahe, eh, lahing Aleppo pärast seda siiski ei juhtunud. nii et, et ja kui me nägime nüüd, et sada inimest seal surma sai, siis veel üks põhjus, miks me peaksime Aleppole just keskenduma. Eh, nii, nii palju siis Aleppost. nüüd eeltingimused. tõepoolest, Süüria valitsus, kui ma tegin ettepaneku konflikti külmutamiseks Aleppos, hakkas esitama teatud eeltingimusi, mõningaid nendest eeltingimustest te juba mainisite, näiteks selline tingimus, et need välisvõitlejad lahkuksid, et nad loobuksid oma relvadest ja samuti nõuti, et opositsioon tunnistaks linna ühtsust ja seda, et valitsusväed linna kontrollivad teoreetiliselt need põhivõtted endiselt peavad paika, need eeltingimused. ja tõepoolest, ühel päeval meil seal tõesti enam ei ole välisvõitlejaid, jah, ühel päeval meil seal enam ei ole terroriste. E, resolutsioon kakskümmend üks, seitsekümmend kaheksa, kakskümmend üks, seitsekümmend räägivad sellest, jah, üks, ühel päeval Süüria on jälle ühtne, keegi ei paku loodetavasti välja Süüria eraldamist aga see ei tohiks olla eeltingimuseks selleks, et peatada äh, võitlemine ja raskerelvastuse kasvat-, kasutamine Aleppo linnas. niisiis, äh, asi on selles, kuidas me seda asja tõlgi-, tõlgendame, kas eeltingimused või siis see, mis sellest kõigest lõppkokkuvõttes välja tuleb, ei ole välisvõitlejaid, ei ole terroriste, ühtne riik ja ühel päeval ka ühtne valitsus, mis kontrollib kogu riiki ja riik on stabiilne. niisiis, me endiselt peame läbirääkimisi, keegi pole öelnud, et asi saab kerge olema, mitte keegi ei oodanudki, et valitsus lihtsalt loobub mõningatest oma seisukohtadest, aga me jätkame oma vahendust ja me ei loobu. Eh, Iraan. Iraan on samuti väga oluline. Iraani mõju on selge, Iraani kohalolek on selge, Hezbollah on võitluse käiku oluliselt muutnud, mõned kuud tagasi oli mulje, et opositsioon võitis, nüüd on asjad suuresti muutunud koha peal. kõigi analüütikute sõnul on see tingitud just nimelt Hezbollah tegevusest. kas Iraan peaks olema kaasatud Süüria konfliktile lahenduse leidmisel? loomulikult, see on ilmselge ilma Iraanita, ilma Türgita, ilma Saudi Araabiata, eh, eh, ilma eh, Venemaa osaluseta ei ole meil piisavalt kriitilist massi selles, et sündmuste arenguid Süürias mõjutada. nii, Venemaa. Moskva kohtumine minu arvates oli väga hea algatus Eh, sellepärast et Venemaa valitsusel on mõjujõud, nad suudavad Süüria valitsust mõjutada ning nende osalus ja nende suutlikkus eh, läbirääkimiste laua taha tuua Süüria valitsus on väga oluline Äh, väga vähe on neid, kes äh, saaksid äh, Süüria valitsuse kohale kutsuda, nii et, et nad tõesti tuleksid ja laua äärde istu-, läbirääkimiste laua taha jääksid. aga meil on vaja Süüria valitsus kaasata, kui me räägime sellest, mida tähendab rahvusliku ühtsuse valitsus, kuhu kõik on kaasatud ja kus ei seata mingeid eeltingimusi. nüüd asjaolu, et sellel kohtumisel eh, Süüria opositsioon väga jõuliselt esitatud ei olnud ja et eh, jah, Al-Hadib näiteks ei olnud kohal. see ei ole loomulikult hea asi, aga see, mis juhtus Moskvas, eh, oli siiski väga huvitav ja kasulik samm õiges suunas ja nüüd me peame seda ära kasutama sellel kohtumisel pandi kirja üksteist äh, punkti, tegevuspunkti, mõningaid neist me võime arutada, mõned neist on väga lähedal Genfi kommunikeele äh, igasugune edasiliikumine ja mitte selline staatiline äh, fatalistlik ütlemine, ootame ära konflikti lõppu, kuue kuuga kolm tuhat inimest surnud ja me ei saa lihtsalt öelda, et noh, meil on kahju, et niimoodi läks me tõesti peame, äh, me ei saa lihtsalt öelda, et no kutsume kõiki üles äh, võitlust lõpetama ja siis lähevad asjad vanasoodu edasi, nii et Kairo ja Moskva kohtumistel ei olnud küll tagajärgi, ega need olid siiski kasulikud ja neid, ÜRO peaks võib-olla seal saavutatud jätkama ja seda ka tehakse, igasugune edasiliikumine on hea. mida saame me teha selleks, et Äh, mida saate teie teha, et meid toetada, te olete tegelikult juba väga palju teinud. Te küsisite, äh, mida saate teie meie aitamiseks teha? oleks tore, kui Euroopa Parlament ütleks, sõjalist lahendust ei ole ja Aleppo peab äh, võitlus lõppema miks ma seda ütlen? sellepärast, et äh, siis on piisavalt äh, kriitilist massi, et me äh, kolme-nelja kuu pärast ei saa, pea jällegi statistiliselt tõdema, mis on juhtunud ja me ei saa seda kasutada, nagu me tegime Kobane puhul, jällegi sellise sümboolse liikumisega, vaadake, mida iganes me teha saame, kuskil on piirid. me ei saa oodata veel aasta ja lasta veel tuhandetel inimestel surra Äh, äh, president Assadi roll tulevikus. ausalt öelda, mina jätaksin selle asja Süüria rahva otsustada. mulle tundub, et äh, terve rida algatusi, mis võiks viia ühtsuse valitsuse loomiseni, mis hõlmaks siis kõiki ja ma tõesti mõtlen kõiki aluiite, kristlasi, kurde, kõiki ja loomulikult sunniitidest enamust. Äh, üks probleem on just selles, et neid on kõrvale jätnud. Äh, islamiriik muidugi ei ole kunagi osaline, nad tahagi osaline olla. Äh, selleks, et toimuks põhiseaduse läbivaatamine, see on vajalik ja siis peaksid toimuma valimised ja see protsess, selles protsessis peavad kõik osalema, sellepärast et Assad esindab endiselt viitkümmend protsenti Süüria elanikkonnast ja kontrollib peaaegu viitkümmend protsenti riigi territooriumist ja väga olulist osa, nii et, et me ei saa teda eh, ignoreerida, nelja aasta jooksul me oleme näinud, et eh, mingit lahendust siin ei ole aga eh, sellel protsessil, see protsess peab olema, viima poliitilise olukorrani, mis võimaldab siis stabiliseerida Süüria ja kaasata kõik jõud. läbirääkimised Islamiriigiga, ei mingeid läbirääkimisi. Nemad ei pea meiega kunagi läbirääkimisi, meie ei pea nendega läbirääkimisi, nad on terroristlik organisatsioon. Nende kohta on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon, aga vaadake mind, minu kätt, ma olen surunud kätte Saddam Husseinil, Miloševitšil, Najibullal, Mengistul need olid äh, kõige tuntumad äh, inimesed, kelle kätt ma olen surunud. Äh, ma surusin nende kätt ja ma tundsin, et ega minu ema minule sellepärast uhkust ei tundnud, aga ma tegin seda, sest ma tundsin, et on vaja humanitaarabi inimestele, keda need diktaatorid kontrollisid, sest teatud piirkonnad olid nende kontrolli all, nii et, et humanitaarsest aspektist äh, Ehm, ma arvan, et eh, ÜRO on alati valmis pidama ükskõik kellega läbirääkimisi selleks, et jõusta inimesteni, see on meie tegevuse humanitaarne aspekt, aga poliitilises plaanis me ei pea mitte mingeid läbirääkimisi, tegemist on terroriorganisatsiooniga. aitäh. Iraak and Syria. Äh, Iraagi ja Süüria omavahelised seosed, jah, need on täiesti selged, tegelikult mingit piiri äh, mitmetes äh, paikades Iraagi ja Süüria vahel ei ole, piir ei toimi. ma olen ise varem tegutsenud Iraagis ja ma tean väga hästi, et see, mida me praegu nimetame ISISeks või Islamiriigiks, oli äh, tol ajal tuntud teise nime all ja tegemist oli inimestega, kes kasutasid ära tohutut frustratsiooni sunniitide hulgas, kes tundsid, et neid oli valitsusest kõrvale jäetud ja seetõttu nad liitusidki äh, paljud nendest tollal Al-Qaidaga. jah, äh, tehti, Iraagis tehti üsna mitmeid vigu ja äh, tulemus äh, oligi äh, see, mis täna toimub, Iraak ja Süüria on seotud, seal toimuvad sündmused on seotud ja me peame pöörama tähelepanu mõlemale riigile, eriti kui me räägime islamiriigi küsimusest. Instabiil-, ebastabiilsus Süürias toidab ebastabiilsust Iraagis ja vastupidi. kas me usaldame Assaadi, äh, kui toimuvad kõnelused. Äh, suurim probleem selle konflikti puhul ongi usalduse puudus, keegi ei usalda kedagi. jah, äh, ma loodan, et tuleb hetk, kus me saame kõnelda sellest, et seda konflikti ei saa võita ei Assad ega opositsioon ja seetõttu meie kõigi abil Äh, täpselt nagu paljude teistegi konfliktide puhul äh, on vaja tulla läbirääkimiste laua taga ja leida äh, mingi muu lahendus. Moskva, kas rohkem Süüria opositsiooni esindajaid saab läbirääkimiste laua taha tulla, jah, ma lootsin, et Äh, rohkem oleks neid kohale tulnud, kui oleks olnud usaldust suurendavaid meetmeid. teatud mõttes jäeti võimalus kasutamata. kui võitlemine Aleppos oleks äh, peatatud enne Aleppot, siis mulle tundub, et väga paljud opositsiooni esindajad oleksid olnud rohkem huvitatud äh, Moskvas osalemisest, sest neile tundus, oleks siis tundunud, valitsus tõesti soo-, soovib usaldust suurendada ja vägivalda vähetada. mina veel alla ei anna, ma ikkagi leian, et see võimalus on olemas, meil on võimalus äh, suurendada nende koalitsiooniliikmete arvu, kes saavad aru, et dialoogi on vaja, isegi nendega, kelle vastu nad on võidelnud ja vastupidi, pagulased. pagulaste küsimus on väga keeruline. ma kõnelesin äh, Genfis ühel päeval, äh, paar päeva tagasi Antonio Guterresega äh, äh,, pagulaste arv Süüriast ületab pagulaste arvu Afganistanist Äh, ma olen Afganistanis olnud missioonil kaks korda ja ma ütlesin, et Afganistani pagulaste arv tundus mulle kohutav, aga Süüriast on neid pagulasi veelgi rohkem ja äh, nad destabiliseerivad liik-, äh, riike, kujutage ette Liibanoni, väikest riiki, kus ma ise olen ka teeninud ja peab vastu võtma Äh, sama, sama palju, äh, kui äh, USA peaks korraga vastu võtma miljon pagulast, mis siis juhtuks? proportsioonid on praegu Liibanoni puhul samad. mul ei ole eri, härra Borghezio erilisi märke selle kohta, et pagulaste laagrites, et sinna oleks Äh, infiltreerunud islamiriigi võitlejaid, kes sealt siis edasi oleks end viinud. Äh, ainuke kord, kui ma olen seda tõesti äh, kogenud, see on Liibanonis, Al-Nusrast. jah, nemad on tõesti Liibanonis põhjustanud suuri probleeme, nagu te teate, nad on üritanud tõesti olukorda destabiliseerida, aga me peame loomulikult olukorral silma peal hoidma suurem osa Süüria pagulastest või nendest inimestest, kes Süüriast tulevad, ja muide, nad kontrollivad üksteist ja hoiavad silma peal nendel, kes on valitsusega seotud, sest nemad ju lahkusid eh, valitsuse pärast, just nad siiski on enamasti pagulased, nad on, eh, tunnevad ennast alandatutena, süürlased on uhke rahvas ja nad tõesti ootavad konflikti lõppu, et saaks koju tagasi minna, paljud neist on väga kõrgelt haritud ja väga raske on neil seetõttu kohaneda eh, eluga pagulaste laagris, kus neil ei ole mitte midagi muud teha, kui oodata. Eh, kristlaste tagakiusamine ja vähemuste eh, tagakiusamine Iraagis ja Süürias, jah, see on tõsine murettekitav asi igasugune lahendus Süüria ja Iraagi puhul peab selle aspektiga arvestama. islamiriik on peamine mureallikas. Al-Nusra on äh, samuti äh, rünnanud kirikuid ja teisi paiku, nii et, et äh, on selge, et tuleb leida selline lahendus Süüria tuleviku jaoks, mis kaasab kõiki ega välista mitte kedagi. antud hetkel kristlased on mures ja samamoodi on mures ka aluiidid, ja äh, seetõttu äh, rahvusvaheline üldsus ja ÜRO peaks äh, kinnitama Luiitidele, et kui leitakse poliitiline lahendus, siis neid ei hakata taga kiusama, nad on osaks sellest lahendusest ja siit nüüd Liiba küsi-, Liibüa küsimus. jah, teil on täiesti õigus, me peame õppima sellest, mis minevikus on tehtud. iga kord, kui me räägime Süüriast ükskõik kellega, Äh, tuletavad inimesed meelde, aga hoidkem ära äh, Liibüa olukorra kordumine. ja selleks, et seda ära hoida, selleks me peamegi hoolitsema, et on olemas selline poliitiline lahendus ja et see leitakse võimalikult varakult. Äh, kui me oleksime suutnud kiiremini leida poliitilist lahendust, siis islamiriiki ei oleks Eh, siis ei oleks eh, välisvõitlejaid eh, mõlemalt poolt sellesse konflikti sekkunud ja nüüd on väga keeruline igasuguseid läbirääkimisi pidada, isegi Aleppo küsimustes, nagu te ütlesite, sest tuleb läbirääkimisi pidada kaheksateistkümne erineva rühmitusega ja mitte ainult kahe osapoolega. jah, ühel päeval Äh, keegi kirjutab ajaloo selle kõige kohta ja kindlasti meil jäid võimalused kasutamata ja me peame sellest kõigest õppida. ma olen olnud Iraagis ja ma mäletan väga hästi ja nüüd tunnistavad seda ausalt ka kõik, et kõige suurem viga oli institutsioonide lammutamine, armee laialisaatmine äh, sest et äh, praegu mitmed inimesed juhtivatel kohtadel islamiriigis on just nimelt endised Iraagi sõjaväelased niisiis äh, see saladus, millest, äh, mida kõik teavad, on see, et mis iganes Süürias ka ei juhtuks, institutsioonid, sealhulgas ka sõjavägi, vajavad kaitset ja säilitamist, äh, hoolitsemaks selle eest, et asjad ei kukuks kokku niimoodi, nagu nad kukkusid kokku Iraagis või veel hullem Liibüas. kas Äh, äh, Süüria opositsiooni ridades võiks näha rohkem ühtsust. seda me kõik loodame ja ma arvan, et nad ise loodavad ka. Äh, probleem on aga selles, et neid toetavad erinevad regiooni tegijad ja see avaldab neile lõhestavat mõju. mõnikord nad esindavad regionaalseid huve ja mitte iseenda huve ja mulle tundub, et neil tekib üha rohkem tunne, et Eh, nad tahavad näidata, et nad tõesti ei ole nõrgad ja Kairos oli julgustavaid märke selles suunas ja see on äärmiselt oluline eh, sellepärast, et kui me kohtume valitsusega, siis eh, valitsus ütleb, et neil ei ole vestluspartnerit, neil on terve, terve rida vastaseid, kellel pole ühist seisukohta. nii et, et äärmiselt oluline on selline ühine seisukoht välja kujutada, opositsiooni Äh, hulgas, et meil endalgi jääks mulje, et meil on siiski usaldusväärne ja järjekindel vestlus, kõneluste partner, ma, mulle tundub, et me hakkame sinna suu-, sinna suunas liikuma. Türgi roll. Äh, kõigepealt me peame tunnistama, et äh, Türgi on riik, millel on üheksasada kilomeetrit piiri islamiriigiga ning Eh, on vastu võtnud üks koma kuus miljonit pagulast, tegemist on riigiga, mis on üsna eh, palju kannatanud selle konflikti tagajärgede pärast ja tõenäoliselt kardab eh, konflikti hullemaks muutumist. nii et, et me peame mõistma Türgi muret. mis puudutab Türgi enda rolli selles, selles, mida meedias kajastatakse, millele teie viitasite, mina ei taha uskuda, et Türgi ja Türgi on väga hästi teadlik ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidest, mis viitavad sellele, et ei tohi kaasa aidata välisvõitlejate liikumisele ja kindlasti ei tohi aidata terroristlikke rühmitusi. ning mina ei usu vastupidist, aga äärmiselt oluline on tunnistada, et e, Türgi on mures sellepärast, et veel tuhanded e, e, põgenikud tulevad Aleppost, kui linn langeb. regionaalsed eh, tegijad väga oluline, kui me räägime Iraanist, siis ärgem unustagem, kui oluline on ka Saudi Araabia seisukoht ning teiste suurte eh, piirkonna riikide seisukohad, nemad on eh, samuti väga mures olukorra pärast Süürias ja just nimelt sellepärast, et sunniitide enamus on kannatanud äh, selle läbi, mis äh, alguses oli ju selline väga rahumeelne meelelahutus, me-, meeleavaldus, siis mu ka muutus üha vägivaldsemaks ja see on see punkt, kuhu me siis täna oleme jõudnud Äh, kuidas äh, aluiidid, äh, sunniidid, kristlased, kuidas nad kõik saavad koos töötada, me peame seda koostööd ette kujutama, see on ainuke lahendus Süüria taolise riigi jaoks. Nad kunagi töötasid koos, aga siis loomulikult nende suhted ei olnud väga tasakaalus, me peaksime aga töötama sellise tasakaalu nimel, vaadakem, mis toimub Liibanonis. Liibanonis on ju ka väga kirev pilt ja ometigi äh, on Liibanonis kõik suutnud äh, ühiselt tegutseda, äh, vaatamata sellele, et seal on väga erinevad jõud. ometigi on nad suutnud leida toimimisviisi ja see on tõesti hämmastav. ärgem alahinnakem süürlaste võimet äh, sama teha, kui välismaised jõud ei avalda neile survet ja ei ja see surve tuleb igalt poolt, mitte ainult ühelt poolt. laskem neil läbirääkimiste laua taga leida Süüria lahendus, täpselt nii nagu liibanonlased leidsid, loomulikult rahvusvahelise kogukonna abiga ÜRO-s, aga see peab olema siis nende lahendus alternatiiviks on kaos äh, regioonis äh, Liibanonis, Türgi ja Jordaaniani ja loomulikult äh, Süüria kokkukukkumine ja äh, islamiriigi jõudmine Vahemere rannikule. Äh, kas äh, osa abist opositsioonile on läinud islamiriigile? jah, kindlasti. see on kas jõuga ära võetud või mingil muul moel sinna sattunud, sellepärast et mõned opositsioonijõud on ka vandunud lojaalsus islamiriigile ja al-Nusrale jah, ja tulemus on see, et teatud hulk relvi mida me oleme andnud mõõdukatele opositsioonijõududele, on mõnikord ka siis lahingu tulemuse tulemusena vaenlaste kätte langenud, aga suurima hulga äh, relvi sai äh, Islamiriik siiski Mosulis, kus äh, sõdurid lihtsalt lahkusid, jätsid oma relvad maha Äh, äh, ISISe võitlejad tulid linna ja leidsid sealt piisavalt äh, tipptasemel relvi oma võitluse jätkamiseks. ma ei hakkaks täpsemalt siin spekuleerima nende relvade koguste ja, ja selle üle ja see raha, mida nad Mosulist said, see on ka tohutult suur summa. mida me jällegi aluiitide ja kristlaste jaoks teha saame keegi öö, äh, ütles mõni aeg tagasi, tegemist oli araablase ja moslemiga, sunniidiga ja ta ütles täiesti õigesti. iga valitsuse legitiimsus on kaasavuses ja arengus. ja kui nende kahe asjaga tegeleda, kui kaadata nii šiidid, sunniidid, aluiidid, kurdid, kristlased ja mitte kedagi kõrvale tõrjuda siis äh, lihtsalt ei saagi sellised islamiriigi taolised organisatsioonid tekkida, äh, ei saa tekkida terroristlikud rühmitused, äh, kes saavad väita, et nende viis on viis probleemide lahendamiseks. üks vigasid, mida Afganistani puhul tehti, oli Bonni konverentsil, oli see, et pustunid ei olnud piisavalt esindatud ning see võimaldas Talibanil neile öelda, kuulge, ärge muretsege, meie hoolitseme teiste, teie huvide eest, nii et, et me ei tohiks lasta sellisel asjal korduda. sellepärast, et niimoodi mängime kõik kaardid kätte Islamiriigile ja teistele, kes seda kohe ära kasutavad. väga aus küsimus mulle. kuidas ma saan Äh, tõesti uskuda, et äh, pärast inimesi, keda ma sügavalt aut-, austan ja keda tõesti on väga head läbirääkijad, kohvi annan Nobeli preemia laureaale peasekretär, kes mulle väga meeldis ja kes on äh, samuti läbirääkimiste meister, nii et miks nüüd mina siis peaksin suutma midagi muud saavutada ma ei garanteeri, et ma üleüldse midagi saavutan. pärast neljakümmend kolme aastat äh, äh, ÜRO esindamist konflikti situatsioonides ainus asi, mida ma tean, on see, et viimane asi, mida ÜRO saab lubada, on ebaoluliseks muutumine. see on äh, suurim probleem, millega me oleme silmitsi seisnud näiteks Srebrenitsas, Rwandas, mujal ning Äh, kui me lihtsalt ütleme, et tegemist on võimatu missiooniga ja loobume, siis see on lõpp. kas minul õnnestub midagi muuta, ma ei tea, aga ma üritan. Äh, igatahes iga kriisi puhul on olemas võimalus ja äh, uskuge mind, ma olen nelikümmend kolm aastat selle asjaga tegelenud ning kui ma selle uue ülesande enda õlule võtsin, siis äh, Äh, just nimelt äh, islamijõud äh, jõudsid sellisesse olulisse piirkonda, ma sain aru, et see on kohutav, aga ma sain aru, et see on ka võimalus meie jaoks mobiliseerida kõik jõud Süürias ja mujal et nad lõpuks ometigi aru saaksid, et seal, kui meie omavahel võitleme, kas me ei anna äh, võimalust sellele koletisele kõik meid tegelikult võtta. kas see ei ole võimalus, kas Assad ei muretse selle pärast, kas Iraan, Venemaa, Saudi Araabia ei muretse selle pärast? Äh, USA, kõik me, Pariisis näiteks, jah kas me saaksime äh, selle uue kohutava väljavaate muuta võimaluseks ja panema inimesed mõtlema millelegi muule? noh, kujutagem ette, et äh, Aleppos võitlus lõpeb, kujutage ette, et äh, kaks poolt lõpetavad üksteise pommitamise ning nad otsustavad suunata oma jõud islamiriigi vastu. see, see muudaks väga lihtsaks selle rahvusvaheline koalitsioon Äh, saab keskenduda just nendele inimestele, kes tahavad kogu äh, piirkonna oma kontrolli alla võtta. sellepärast, et kõik võitlevad kõigi vastu, siis on äh, ISISel palju kergem võidelda äh, nagu suur must lind üle lennata ja endale võtta, mida tahab. kas see konflikt võib levida Liibanoni? jah äh,, kohutavaid märke sellest juba on ja ainult Liibanoni poliitikute tohutu vastupidavus ja loomingulisus on võimaldanud siiani seda vältida. aga olukord on tõesti väga keeruline ja kui ma kõnelesin peaministriga, siis ma sain aru, et oli hetke, kus äh, selle konflikti levik oli väga tõenäoline, siiamaani see pole veel juhtunud, aga lahendus, et see asi Liibanoni ei leviks, ongi see, et Süüria konflikt tuleb lahendada kas Euroopa Liidu algatuste pakett toimib? jah, kas Aleppo plaan toimib? jah, meil on vaja stiimuleid, meil on vaja stiimuleid Aleppo inimestele ja inimestele mujal. me saame öelda, et vaadake, kui võitlus lõpeb, siis saab äh, sündima see või teine asi, siis on teil seda või teist asja oodata. Äh, teiseks, kui Aleppos võitlus ei lõppe või see viibib, äh, Eh, siis eh, võib-olla eh, tulevikus me saame tuua teistele konfliktipiirkondadele Aleppo eeskujuks, sellepärast et inimesed on väikesed. Aleppos öeldakse isegi al-Nusrale, jah, hea küll, te ei ole nõus võitluse lõpetusega, aga kui teie hakkate pommitama, siis, kui teised ei pommita, siis olete teie need, kelle pärast me ei saa vett ja ravimeid, asju, mida me oleme ootanud ja isegi see al-Nusra ei saa sellist suhtumist lubada ja lõpetuseks, eh, mingit kuldreeglit ei ole, tegemist on võimatu missiooniga, aga see tuleb ikkagi ära teha. Eh, Financial Timesis oli väga naljakas artikkel, kus öeldi, et eh, kõige ohtlikum ja keerulisem ülesanne tänapäeva maailmas oli siis Äh, luuretalitustes töötamine. Äh, just eriti praeguses kärbete õhkkonnas, jah, ma tunnistan, et minu töö on keeruline, aga ma ei anna alla, aitäh. No quiero darle ma sooviksin nüüd isiklikult tänada teie selgesõnalise ettekande eest ei jätnud tõesti ainsadki detaili vahele, vastasite kõigile saadikute küsimustele ning sooviksin teid tänada veel teiselgi põhjusel. meie komisjonis eh, on tihtipeale väga eh, käredad eh, arvamuste vahetused, oli tore kuulda positiivset põhjalikku ettekannet, soovin teile tõesti kõike head, palju edu teie raskes töös, suur tänu teile! levantamos la ning katkestame nüüd kella poole kuueni.

Vamos a dar comienzo. ja nüüd jätkame kol-, oma koosolekut ja meie öö, äh, mm, koosolek toimub koostöös äh, arengukomisjoniga, minu vasakul käel istub Linda McEwan, kes on arengukomisjoni äh, esimees ning juhib koos minuga tänast koosolekut. nüüd toimub arvamuste vahetus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni asepeasekretäri Jan Eliassoniga Mm, suure heameelega tervitan teid siin, härra Eliasson. Teil on vist äh,, äh teil vist otsite alles õiget tõlkekanalit, nüüd on korras. Äh, niisiis äh, tervitan teid siin, härra Eliasson. palun vaikust saalis. Äh, meie jaoks on see suur au et te külastate Euroopa Parlamendi ja meie kahte komisjoni, olete seda juba varem ka teinud sooviksin eh, tervitada ka härra Hakinit, eh, kes on Euroopa Liidu eriesindaja ÜRO juures. Euroopa Liit ja ÜRO teevad tihedat koostööd eh, ka institutsionaalsel tasandil, mis on eriti intensiivsemaks muutnud viimastel aastatel, eriti puudutab see rahu tagamise missioone ja kriisi lahendusmissioone. Need on äärmiselt olulised äh, süvendamaks ka Euroopa Liidu ja ÜRO vahelist äh, koostööd. hiljuti, viimasel ajal on ÜRO käivitanud uusi algatusi ning kahe tuhande viieteistkümnes aasta on äärmiselt oluline. Äh, Ramos Sorda äh, toimuvad konfliktilahendusmissioonid, rahu tagamismissioonid, resolutsioon kolm tuhat kolmsada kakskümmend viis naiste olukorra kohta konfliktipiirkondades ning samuti äh, ka kliimamuutus küsimused on kõik olulised teemad ÜRO jaoks. Äh, ÜRO töötab välja oma äh, tulevase tegevuse ning Euroopa Liit teda toetab selles, aga Eliasson, äh, sooviksime väga, et te jagaksite oma arvamust nende suurte väljakutsete kohta ning samuti ka selle kohta, kuidas ÜRO kavatseb nende väljakutsetega hakkama saama. samuti oleks huvitav teada äh, teie arvamust äh, Ida-Ukraina konflikti ja võimalike lahenduste kohta, selleks et meie poliitikat konkretiseerida selles valdkonnas ning äh, enne kui ma annan sõna teile, härra Eliasson, annan sõna proua Linda McEwanile, kes on arengukomisjoni esimees um,. Thank you very much. suur tänu. mul on väga hea meel, et äh, me saame seda ühtset äh, sessiooni kahe komisjoni vahel siin täna pidada, sellepärast et arengukomisjoni nimel, kelle esimees ma olen, saan ma ainult Äh, olla nõus sellega, mis eelkõneleja ütles. tere tulemast äh, meie sessioonile täna. teemad, millega te tegelete, ei ole mitte ainult äh, välisasjade komisjoni liikmetele tähtsad, vaid ka arengukomisjoni liikmete omadele. ma saan aru, et härra Maie Harding on ka olemas täna kohal siin, kes on Euroopa Liidu erisaadik ÜRO juures, tere tulemast! nii nagu äh, härra Kuustus, Kuustus ütles, äh, siis äh, eelolev aasta on ÜRO jaoks väga oluline ja väga palju protsesse on toimumas, mida ka meie parlament äh, väga lähedalt jälgib järgmisel kuul, märtsil. märtsis toimub Jaapanis ÜRO konverents katastroofide teemal ning Addis Abebas sealt edasi on välis arenguabi rahastamise tippkohtumine ning edasi ÜRO tippkohtumine, mis äh, puudutab aastatuhande arengu eesmärkide asendamist ja jätkusuutliku arengu konverents toimub samas. Äh, meie komisjon on viimaste kuude jooksul äh, ÜRO kolleegidega tihedalt koostööd selles osas teinud ja detsembris Pariisis toimub konverents kliimamuutuste teemal. kõik on olulised ÜRO protsessid, mis määratlevad tegelikult arengupoliitika tulevikusuunad äh, aastate jooksul. tegemist on ka Euroopa Liidu äh, arengu äh, aastaga, kaks tuhat viisteist on arenguaastaks nimetatud meie poolt ning meie jaoks on oluline, et me räägiksime Euroopa Liidu äh, Äh, arengupoliitika eesmärkidest, äh, saavutustest, mis on aastatuhandend arengueesmärkidel äh, saavutatud, aga samas on ka arengukoostööks vajalikud uued eesmärgid, mille, mis eeloleval aastal paika paneme. Teie töö ÜRO eesmärkide rõhutamisel on kindlasti meie jaoks väga oluline, see on meie jaoks eeskujuks ja ootan väga huviga teie sõnavõttu, aitäh! Thank you very much uh.... suur tänu äh,, härra äh,, härrad ja proua esimees. mul on väga suur au olla kutsutud Euroopa Parlamenti. Teie esindate Euroopa valijate häält ja te esindate ka organisatsiooni, mis on väga oluline äh, osaleja rahvusvahelisel ERN-il areenil. Te mängite väga olulist rolli nii rahu ja julgeoleku tagamisel kui ka arengukoostöö osas ja inimõiguste tagamisel. ja ma tahaksin äh, rääkida mõningatest ideedest just äh, nendest äh, valdkondadest, kui lubate. ma arvan, et täna elame me maailmas, kus rahvusvahelistele institutsioonidele teele lükatakse proovikivi ma ütleks, et ka siseriiklikke institutsioone testitakse ja oluline on see, et me inimeste ootused täidame eh, nii rahu ja julgeolekut tagades kui ka eh, arengut ning inimõigusi tagades. meie usaldusväärsus on kaalul. sest institutsioonid on ju inimeste hüvanguks loodud ma kannan alati kaasas ÜRO hartat, olen teinud seda kaheksakümne teisest aastast äh, alates kaheteistkümnenda versiooniga on tegemist praegu sellega minu taskus ja ma tahaksin öelda esimesed kolm sõna sellest hartast, meie kõigi rahvaste ja neid kõiki rahvaid me peamegi teenima oma tööga. sest see on meie vastutuse ja meie vastutustundlikkuse lõplik test kuna keskkond tänases maailmas muutub väga oluliselt, siis uus geopoliitiline ja geomajanduslik olukord, IKT vahendite plahvatuslik kasutuselevõtt, rändevoogude roll, linnastumise roll, kahjuks ka terrorismi suurenev roll, sealhulgas on see sageli seotud organiseeritud kuritegevusega Need on kõik suured vastutusalad, suured väljakutsed ja me peame kõigi maailma rahvastele tagama äh, nendes valdkondades äh, olulised edasiminekud. Äh, õnneks on ka naiste roll kasvamas ja ma ütleksin, et esimest korda ajaloos on naised võtmas sisse positsiooni, mis on neile juba ammu kuulunud ja sellepärast ka teatud vastumõjud suurenevad nüüd, kui mina olin Peaassamblee äh, president, kahe tuhande viiendal aastal mind valiti, siis me äh, panime paika ÜRO päevakava sellisel moel, mis oleks ka ilmselt Euroopa Parlamendile vastuvõetav. nimelt äh, rahu ei saa olema ilma arenguta ja arengut ei saa olema ilma rahuta. ja mitte kumbagi ei saa olema, kui inimõigusi ja ma lisaksin, et õigusriigi põhimõtteid ei austata nii et need on meie rahvusvahelise tegevusvaldkonna sambad. kui üks nendest sammastest peab alt, siis on kogu struktuur nõrk. ma olin Darfuri kriisil äh, vahendajaks ja ma nägin ka koha peal, äh, mis toimub siis, kui sõda piirab arengut ning kui inimõiguste riive toimub äh, iga ühiskonna arengu vastaselt. nii et nendes valdkondades me peame toet-, töötama koos, mitte üksteise järel. kui ma olin tudeng, siis räägiti alguses, et kõigepealt me tegeleme arengute küsimustega. ei, kõigepealt on rahu, siis areng, siis inimõigused. ei, mitte ükshaaval, vaid kõik korraga, sest need on omavahel väga tugevalt seotud. ma näen, et härra, härra Kuuken on siin äh, endise Slovakkia ministrina ÜRO-s rääkisime nendel teemadel koos kunagi Nüüd suurimad äh, väljakutsed äh, julgeoleku ja rahu saavutamiseks on kõik need, millest te olete rääkinud. Äh, täna Süüria, ma ei hakka siin pikemalt sellele puudust, puudutama, sellepärast et härra Demistura oli siin teie ees minu kolleeg, aga ma lihtsalt tahan ütelda, et tegemist on justkui mingisuguse põletikuga maailma kehas kus on hävitatud riikide suhted, inimesed on kannatanud ning põgenikevoolud õõnestavad tegelikult ka naaberriikide julgeolekut ja heaolu. eriti Liibanoni. olin Liibanonis kuu aega tagasi alles ning iga neljas inimene, kes Liibanonis elab, on süürlane. ma käisin Beiruti lähedal koolis, pooled nendest õpilastest seal olid süürlas-, süürlased. tervishoidu, koole, töökohti, kõike see mõjutab ning me oleme juba näinud, kuivõrd oluliselt on Süüria kriis mõjutanud Iraaki, äh, ISIS, äh, terroristide äh, tegevuse suurenemine ja nii edasi. meil on vaja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni ja äh, Lakta Brahimi ning äh, enne teda ka Kofi Annan püüdsid äh, sellel teemal töötada, aga neil ei olnud tegelikult piisavalt tugevat positsiooni, et seda tööd ära teha, nad ütlesid seda ka avalikult välja. nii et ÜRO peab tegelema tegelikult humanitaarkatastroofi tagajärgedega, suur pagulaste kriis ja humanitaarkriis on tekkinud. lisaks on muidugi ka kriis Aafrikas kus ma ütleksin, et kõige olulisemad järelmid, mida mina tahaksin kriisist praegu tuua välja, on see, et neid on vaja näha regionaalses kontekstis. mina olin äh, rahuvahendajaks äh, kahe tuhande seitsmendal, kaheksandal Darfuris ja pärast kuud aega tööd seal jõudsin ma järeldusele, et ma ei saa sellega hakkama üksi täpsemalt ma ei saa seda ainult äh, Sudaanis teha, ma püüan ka minema Tšaadi, Liibüasse, Egiptusesse, Eritreasse selleks, et leida lahendus, et tuua erinevad osapooled äh, läbirääkimiste laua taha. vaadake ükskõik millist olukorda Lähis-Idas või Aafrikas, te näete, et te peate vaatama kõike regionaalses kontekstis. Süüria loomulikult äh, Lähis-Idas, aga näiteks ka äh, Kongo Demokraatlik Vabariik, äh, olukorraga on tegemist, kus mitte ainult ÜRO ei tegele rahuvalvamisega, vaid tegevust laiendati ka poliitilise raamistikuni, toodi laua taha naaberriigid, vaja oli algatada poliitilist projekti, progressi, et saavutada üldse midagi nendes valdkondades, mida teie esile tõite, härra esimees on loomulikult siin murepilveks äh, Ukraina kriisi järelmid. ma ei hakka varjama, et rahvusvahelist äh, atmosfääri on see väga mõjutanud ja õõnestanud. Äh, tundub, et külma sõjaaegsed piirid ja tõkked kasvavad. Mm, praegu püütakse kahjusid muidugi kuidagi siluda, meil on suured kahjud tehtud juba, usalduse puudumine äh, Äh, mis on, mille on põhjustanud kriis Euroopas endas, aga loomulikult äh, need raskused kerkivad ka mujal äh, esile. aga meil on täna vaja suurte võimude koostööd Süüria puhul näiteks ja mitte ainult viis pluss üks läbirääkimised, mis Iraaniga toimuvad. nii et Ukraina osas peab olema väga selgelt rahvusvahelisest õigusest lähtuv kõike tuleb teha selleks, et meil ei toimuks kriisi eskalatsiooni, mis võiks tuua katastrofaalsed dimensioonid kaasa endaga. teine dimensioon, mis on loomulikult äh, arengukoostöö äh, komisjoni esimehele oluline, on see meie teine sammas äh, see töö, mis me teeme ÜRO-s teise samba kallal, on loomulikult töö, mis puudutab äh, uue põlvkonna eesmärke, mis tuleb paika seada septembri lõpuks. nagu me teame, siis aastatuhande arengu eesmärgid kaheksa on väga hästi teeninud oma eesmärki. Äh, loomulikult on meil vaja vähendada vaesust ka järgmises äh, etapis. ja meil on väga oluline töö vaja ära teha mitte ainult vaesuse vähendamisel, aga ka jätkusuutlikkuse osas Äh, esimest korda inimkonna ajaloos mõeldakse praegu meie planeedi tervisele ning meie planeedi äh, tulevikule. võib-olla teil on äh, plaan B elus, aga mitte planeet B-d, millele loota, nii et meil on vaja vaesuse vähendamist koos jätkusuutliku arenguga. säästlik areng peab olema kõigisse meie tegevustesse kaasatud ja integreeritud ma loodan, et me saame ka õigusriigi ja institutsioonide olulisuse tuua kaasa raha, äh, arengutegevuste äh,. Ri-, Rootsi üks riik, kes oli tegelikult äh, Euroopa vaesim äh, kunagi koos teiste Põhjamaa riikidega, me oleme nüüd hoopis jõukam riik ja see on peamiselt äh, tänu investeeringutele arengusse, taristusse ja headesse äh, institutsioonidesse. ja ma arvan, et äh, see kõik on väga oluline selleks, et võidelda vaesusega ja tagada jätkusuutlik tulevik, meil on vaja institutsioone ning püsivust oma tegevuses. Nende läbirääkimiste puhul on meil tegemist mitmete väljakutsetega. ma ütleksin, et peamine väljakutse on see, et me peame leidma häid lahendusi arengu rahastamiseks. paljud äh, riigid G7-s, Ladina-Ameerikas ja nii edasi, Aasias ütlevad, et äh, väga head võimalused on äh, kliimamuutuste vastase võitlemise rahastamisel, aga nad ei näe konkreetseid äh, pühendumisi ja vastutuse võtmist arengukoostöö vallas. juuli keskpaigas, nagu te ütlesite, on konverents, kus me vaatame, kas me saame arengukoostöö rahastamise küsimuse lahendada. me võiksime ehk nende argumentide äh, vaimus öelda, et investeeringud kliimamuutustesse on väga olulised sellepärast, et see aitab ka vaesusevastases võitluses. tavapäraselt nii ongi, kui me vaatame näiteks taastuvaid energiaallikaid, see on väga oluline. aga äh, uusi rahastusvahendeid on samuti vaja leida me peaksime vaatama ka mittekonventsionaalseid või erilisemaid meetodeid, kuidas arengukoostööd rahastada. lisaks ametlikule arenguabile, mida kõrgel tasemel suudame loodetavasti hoida, on meil vaja vaadata ka näiteks pensionifonde erasektoris, ka rahvuslikku äh, vahendite mobiliseerimist, meil on ka vaja vaadata äh, ebaregulaarseid äh, rahastusvahendeid. Tavo Mbeki on töörühma juht ning nad just hiljuti arvutasid kokku, et viiskümmend miljardit dollarit ebaseaduslikku raha voolab igal aastal Aafrika riikidest välja. nii et kui on võimalik kuidagi see ebaseaduslik raha ära piirata ja kuhugi vajalikku kohta suunata, oleks hea. samuti on vaja aidata riikide võlgadest vabaks ning ka maksustamisprobleemid, maksuparadiisid, mis on olemas ning äh, see aitaks ka arenguabi rahastada laiemalt. ma arvan, et oluline on see, et me kõik nüüd, no tegelikult on juba veebruar ja meie kohtumine leiab aset juulis, aga kui see äh, kohtumine läbi ei kuku, äh, siis septembri lõpus me oma kokkulepitud lahendusi ka ellu veel rakendada, rakendada ei jõua. nii et lõpetuseks veel inimõiguste küsimus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta suvel äh, härra Ban Ki-moon ja mina saime aruande kolleegidelt, kes äh, vaatasid äh, Sri Lanka sõja lõppvaatust ning järeldasid, et ÜRO oli süsteemselt läbi kukkunud, sest ei suudetud tuvastada, mis seal kohapeal toimus ja midagi paluti meil ette võtta. ma arvan, et me teeme midagi olulist. meil on inimõigused äh, äh, eelisseisus äh, programm, mis annab inimõigustele olulisema rolli ÜRO raames. meie, maailma rahvad, peaksime igal juhul selle panema esiplaanile, kui me tahame väärikat elu elada. ja seetõttu nüüd juba ennetavalt hakkame me selles osas tööle, me ei oota, et inimõigused äh, muutuvad äh, massilisteks brutaalsusteks, meie ütleme sõna sekka juba varem, rohkem kui varem läheme me ÜRO Julgeolekunõukogu ette ning äh, räägime nendest olukordadest, mis võivad viia lõpuks ka et-, etnilise puhastuse ja genotsiidini. nii et me peame ütlema, et me oleme praegu läbi kukkunud lihtsalt me peame selle, seda kordama ja me ei tohi enam olla sellises olukorras. ma ei ütle, et me saame täielikult seda vältida tulevikus, aga me peaksime vähemalt aru saama, et inimõiguste riive on esimene äh, selline tundemärk koha pealt, mida me peaksime märkama ja kuulda võtma. ma tean, et äh, see parlament on väga ennetustööle pühendunud ja see ongi ennetustegevus. konflikti äh, elu jõulisus on tavaliselt väga lai, aga Julgeolekunõukogu keskendub väga kitsalt, me ei keskendu ennetumisele, me ei keskendu ka konflikti järelmitele, me peame tegelikult nii enne konflikti kui konflikti järgselt äh, töötama nii, et me ennetame järgmisi konflikte. ning minevikus on nii läinud, et ühest konfliktist kasvab üle teine ÜRO reformist räägitakse väga palju, Julgeolekunõukogu omast samuti, aga kindlasti ennetusprogramm on väga oluline samm siin. teine äh, asi on, et me töötaksime nende kolme sambaga, millest ma rääkisin, üheaegselt koos ning regionaalne lähenemine. Äh, konflikti ei saa vaadata ainult ühe rahva põhiselt, äh, tänases maailmas on seda kõike vaja regionaalsuse konteksti asetada siinkohal tahaksin, äh, härrad ja proua esimees, siin lõpetada ja suur tänu, et andsite mulle selle võimaluse siin sõna võtta. imetlen teie tööd ja loodan Euroopa Parlamendile ning Euroopa Liidule partnerile nii julgeoleku, rahu, arengu kui ka inimõiguse kaitsmisel, aitäh! Muchas gracias, ahora vamos. suur tänu ning nüüd jät-, alustame arutelu üsna mitmed kolleegid soovivad sõna ning aega on vähe. seega kõneaeg on maksimaalselt kaks minutit. ja eh, eh kui te räägite üle kahe minuti, siis katkestame. kõigepealt saab sõna härra Plenkovitš. suur tänu teile, esimees ma mäletan ka seda, kuidas te olite kaasatud kogu Euroopa stabiilsuspakti koostamisse ja praegusel hetkel on teie globaalne vastutus loomulikult veelgi suurem. mina kui Ukraina delegatsiooni liige eh, on, nagu te aru saate, on see Euroopa Parlamendi liikmete jaoks väga oluline teema, oleme näinud eh, Äh, panustamist rahvusvahelise koguna poolt, kuid ÜRO pool ja ÜRO on üsnagi vähe reageerinud ja äh, ainult äh, Peaassamblee hääletas Ukraina ter territoriaalse integratsiooni küsimustes ning endiselt ei ole näidatud üles suurt soovi tegutseda. kas te võiksite pisut rääkida võimalikest äh, suundadest, kuhu ÜRO võib soovida liikuda Ukraina äh, agressiooni lõpetamiseks, kas oleks võimalik midagi tulevikus oodata, sest äh, praegusel hetkel on selge, et äh, antud olukorras on äärmiselt raske jõuda adekvaatse lahenduseni. suur tänu teile, järgmisena saab sõna Regerreru Salom. suur tänu teile teie tubli töö eest ning sellest, kui jõuliselt äh, rääkisite meile vajadusest äh, töötada rahvaste ja inimeste heaks. sooviksin teile esitada kaks erinevat küsimust. esimene neist on seotud äh, finantseerimise puudusega, mida oleme tunnil tunnistuseks olnud viimasel ajal humanitaarkriiside lahendamiseks ja seda praegu, kus ähm, kriisi äh, olukord on äärmiselt kõrgel tasemel kogu maailmas. oleme näinud, et äh, näiteks toiduainete ostmisprogrammid, elukohtade ehitamise programmid ei saa enam toetust ning sooviksime teada, milline on ÜRO-poolne sõnum, mille saaksime edastada Euroopa Liidu liikmesriikidele, et äh, nad oleks valmis lisarahastamisega panustama humanitaarkriiside lahendusse ning teine küsimus, te rääkisite vajadusest investeerida headesse institutsioonidesse. see on seotud ÜRO eh, reformiga ning eh, kas eh, juhtimis, demokraatlikud juhtimise kriteeriumid areneksid edasi, et ka läbikukkunud riigid saaksid edasi areneda maailmas, mis äh, aitaks ka vaesuse kõrvalejätusprobleemiga tegeleda. suur tänu, järgmisena saab sõna saab proua Pastaritšija. suur tänu teile, härra Eliasson, teie äh, siin viibimise pärast sooviksin teile esitada kaks lühikest äh, küsimust, esitada kõigepealt, mida äh, Äh, arvate meeleavaldusest äh, Robe Assambleele toimunud meeleavaldusest, mis puudutab äh, õigusliku raamistiku loomist kogu maailmas, et vihakõne ei leviks internetis ja ei levitaks seega terrorismi ja fanatismi ning teiseks, inimõiguste rikkumine on esimene näide selle kohta, et miski läheb halvasti, mida te, kuidas te hindate seda, mis toimub Venezuelas riik on praegusel hetkel Euro äh, Julgeolekunõukogus äh, ja äh, Venezuela on ka rikkunud omaenda põhiseadust, sundides armeed meeleavaldusi laiali ajama relvade abil ning samuti on praegusel hetkel kokkuvarisemise häälel toiduained on neljakümneks päevaks. järgmisena proua Lohviiler suur tänu, valmistades ette ennast arutelu, saime me dokumendi, eh, kus meile öeldi, et te saate teavitada meid ka eh, ÜRO resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis elluviimist, see on äärmiselt oluline resolutsioon, mis eh, tegeleb naiste rolliga rahu tagamisel ja te ütlesite, et on korraldatud ka mõju-uuring, mis on leidnud teatud positiivseid tulemusi, kuid samas ka seda, et äh, kaugel ollakse veel eduka, äh, äh, edu saavutamisest soopõhise vägivalla leviku vastu võitlemisel konfliktipiirkondades. võib-olla võiksite pisut pikemalt rääkida sellest mõju-uuringust ning sellest, kas teil oleks Euroopa Liidu abi vaja resolutsiooni paremaks rakendamiseks, proua Komes Eh, mul on väga hea meel teid eh, siin näha, Ralliasson, eh, sooviksin teie käest küsida, kuna te olete ÜRO asepeasekretär, kus, kui kaugel ollakse ÜRO Julgeolekunõukogu reformiga, ma mäletan, kui ma seal töötasin ja siis räägiti sellest töögrupi lõppematust tööst, seda nimetati lõppematuks töögrupiks ning hiljuti Hollandi välisminister tõstatas selle küsimuse ja e, väga õigesti. arvame, et Euroopa Liit saaks taaskäivitada selle protsessi, see on äärmiselt tähtis. Süüria on parim näide selle kohta, e, kui, millises tubikus Julgeolekunõukogu on. mõelge, millise tohutu kriisiga on tegemist, millised on selle tagajärjed, see on minu esimene küsimus, teine küsimus äh, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlete selle kohta, et me peame eh, tegelema, tegema Aafrika koostööd, eh, finantseerimise küsimusi, mis tähendab, eh, näitab, mis on, mille koha pealt on äärmiselt palju tõendeid selle kohta, kuidas raha ei lähe sinna, kuhu ta minema peaks, ilmselt saavad sellest kõigest kasu ainult Euroopa pangad mm, me hakkame eh, laksliigsi eh, küsimustesse süveneme, siis arvatavasti me kõige sellega ka tegeleme ning teeme seda kõik koos eh, töös meie Aafrika kolleegidega ning lõpetuseks veel, mis puudutab ennetavus, ennetavat lähenemist ning samuti ÜRO läbipõrumistest Sri Lankal, tahaksin rääkida ka Liibüast me leiame, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on Liibüas toimunud suur vastutus, kuid samas ka ÜRO-l on seal suur vastutus, sest äh, ÜRO ei suutnud tunnistada, et, et äh, keskenduda tuleks äh, julgeolekustruktuuride ülesehitamisele, millega oleks pidanud tegelema rahvusvaheline kogukond. ei ole mõtet teiselda, et Liibüas oleks nagu oldud politsei või sõjavägi, seal ei olnud seda mõned riigid on meie abi saamiseks nii-öelda abisaajad kallikesed äh, ja kus valitsevad äh, kohutavad diktatuurid, äh, näiteks Etioopia, mis me peame tõesti ümber mõtlema selleks, et ennetusküsimustes üleüldiselt tõsiselt suhtuda. nüüd saab sõna proua Haudala. suur tänu teile, esimees ja suur tänu teile, härra Elias, on teie inspireeriva sõnavõtu eest, arvan, et teie entusiasm on meie kõigi jaoks vajalik, kui me soovime saavutada paremat maailma, ma istun siin. ma tean ka seda, et äh, olete toetanud õigusriigi to, Äh, ähm, toetamist jätkusuutlike arengueesmärgide saavutamiseks, kuidas sellega äh, edasi liikuda, kes on siin head ja kes on pahad äh, selles olukorras usun, et äh, õigusriigi areng on väga oluline äh, arengueesmärkide saavutamiseks, sest tihtipeale on see probleemideks just äh, korruptsioon, läbipaistvuse puudus ning vastutuse puudus, kuidas oleks võimalik õigusriigi arengut toetada. suur tänu ja järgmisena härra Stier. suur tänu teile, esimees suur tänu teile teie äh, selgituste eest, te rääkisite kaasavate institutsioonide vajalikkusest, ma olen täiesti nõus selle väitega. uues globaalse arengu raamistikus on meil eesmärk, üheks eesmärgiks on ka kaasavate institutsioonide oma Eh, me sooviksime, et see oleks universaalne, et see rakenduks mitte ainult eh, arenguriikide, vaid ka kõigi ÜRO liikmete puhul ning see on ka väljakutse, sest eh, näeme siin paljusid olulisi ÜRO liikmesriike ning samuti ka arenevaid majandusi, mis on arenenud, kuid samas kaasavate institutsioonide ülesehitamisel nad taandarenevad ning nad üritavad seda ka eksportida teistele, teistes riikides ja teil on väga palju kogemusi selles valdkonnas, kuidas selliseid väljakutsetega hakkama saada ÜRO raamistikus, suur tänu, härra Pantsieri, palun. suur tänu teile, suur tänu teile sellest, et meid külastate, mõningad mõtteavaldused kõigepealt, eh, poliitilised ja geopoliitilised äh, muutused, mis mõjutavad sotsiaalseid ja majanduslikke arenguid ning samuti ka õigusi kogu maailma tasandil on ilmselged väga paljud konfliktid, mis on esile kerkinud, on äh, oluliste põhimõtete lagene, lagunemise tagajärjel. tekkunud on, tekkinud nii-öelda bipolaarne maailm äh, kuni üheksakümnenda aastateni Ameerika Ühendriigid olid demokraatlik eeskuju kogu maailmas ja praegusel hetkel nii-öelda eeskuju ei ole, Euroopas seda pole ja tundub ka, et ÜRO ei eh, suuda eh, seda, eh, sellega hakkama saada ning praegusel hetkel ongi küsimus selles, et kuidas neid äh, nii-öelda eeskujusid, põhiväärtusi paika panna ning teine küsimus äh, öeldakse, et, äh, et, et peab toetama riikide sest äh, arengut, kuid äh, mõelgem näiteks selle peale, millised riigid on äh, julgeolekunõukogus, Hiina ja Venemaa, kuidas me saame esit-, kuidas me saame oodata, et sellised riigid tegelevad demokraatlike arenguküsimustega. mul on samuti küsimus, ütleb esimees ma saaksin rääkida Lääne-Sahara küsimusest, kas te arvate, et äh, on võimalik praegusest äh, seisakust välja tulla ja loota, et kor-, iseseisvusreferendum korraldataks ning nüüd annan sõna proua Fevaiusele. Eh, ma sooviksin esitada küsimuse ennetava, ennetuse kohta ning konfliktiennetuse kohta. mul on hea meel selle üle, et te ise viitasite sellele, kui oluline on ennetustöö. minu meelest on see väga tähtis, tähtis, et tehtaks võimalikult palju ära, enne kui konflikt äh, äh, plahvatab. tihtipeale unustatakse, kui oluline see on ning sellise kõrgetasemelise sõltumatu paneeli loomine, äh, kas on tegelenud ka ennetustööga, et sekkuda võimalikult äh, algfaasis. Te rääkisite ka selles, et meil ei ole äh, nii-öelda planeedi B ehm, ja siin on samuti ennetus oluline. näeme seda, et, äh, et toimub tohutu konkurents selleks, et saada, panna käed külge maavaradele Arktika piirkonnas kokkuvõttes eh, tähendab seda, et kõige selle tulemusena ja kliimamuutuse tulemused on veel hirmsamad. kas arvate, et on võimalik kuidagi kaitsta kogu Põhja-Jäämere piirkonda? sest tõdega on tehtud äh, Antarktikas, kuid mitte Arktikas. peaks tegema kõik selleks, et Arktikas äh, lõpuks äh, röövimine lõpeks ja härra Silva Pereira nüüd. Ehm, äh, austatud äh, ÜRO äh, asepeasekretär, üks teema, millest te rääkisite, oli arenguabi rahastamine. mina olen parlamendi raporti autor, mis puudutab arenguabi rahastamist kahe tuhande viieteistkümnenda aastast edasi Te mainisite konkreetseid lubadusi, numbreid ja häid lahendusi tuleviku tarvis. minu küsimus teile on, kuidas te näete Addis Abeba konverentsi häid lahendusi või järelmeid, konverents ei ole ju kaugel, äh, juulis toimub see. mis teie hinnangul võiksid olla ootused Euroopa Liidu panusest äh, sellesse protsessi ning milliseid signaale olete teie tuvastanud teistelt tähtsatelt partneritelt ja olulistelt doonoritelt? nii et kas te olete mingisuguseid märke näinud, et arenguabi toetamine tulevikus on edukas? viimasena saab sõna härra Pühner. Bogner? <clears throat> suur tänu, härra Eliasson ja suur tänu, et tulite meie juurde, et meie küsimustele vastata. ma tahaksin äh, veel kord pöörduda tagasi äh, äh, resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis kümneaastasele juubelile. kuidas te näete, et naiste olukord on teatud riikides oluliselt halvenenud viimastel aastatel, ma tahaksin tuletada meelde, et mitmeid sadu äh, Tamili tüdrukuid ja naisi Sri Lankal vägistatakse armee poolt. tahaksin tuletada meelde teile olukorda Egiptuses, kus vägivald naiste vastu aina äh, kasvab, eriti just kristlaste vastu, kes äh, röövitakse, neid kasutatakse seksuaalsel teel ära ning palutakse nende eest lunaraha või siis tapetakse ja kasutatakse nende organeid Egiptuse valitsus tundub, et sallib seda või vähemalt ei tee midagi selles osas, ei saa öelda praegu täpselt, kuivõrd suures ulatuses nad ise on sellega seotud. tundub, et olukord on väga halb. kas selles osas saate te meile öelda, mida võiks teha olukorra parandamiseks? aitäh! tänu, kolleegid, et kõneajast kinni pidasite, nii et nüüd on eh, meie külalisel võimalus rahulikult kõigile küsimustele vastata. <clears throat> Thank you very much uh, uh.... suur tänu. ma ei saa vastata ilmselt kõigile väga olulistele küsimustele, eh, sest muidu sõidame õhtusöögi aega sisse. Eh, ma püüan eh, väga lühidalt ja konkreetselt vastata. mis puudutab ÜRO tegevust Ukraina kriisi osas, siis kahjuks ei ole see tegevus olnud niivõrd äh, tugev, kui me oleksime tahtnud, et see oleks olnud. Äh, samamoodi ma kirjeldasin äh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni Süüria teemal, see tegelikult on Ukraina teemaga ühtiv veidi, kuigi Peaassambleel on toimunud väga oluline hääletus, mis tegelikult territoriaalse terviklikkuse küsimuses paneb väga konkreetse punkti, ütleb, et piire ei tohi niimoodi rikkuda ja see saadab konkreetse signaali Ukraina ja Krimmi äh, kriisi osas. Äh, te teate, et äh, mina olen käinud Ukrainas visiidil märtsi alguses, kui kriis oli väga olulises staadiumis, enne kui Krimmi sündmused aset leidsid ning peasekretär on olnud tihedas kontaktis nii Vene Föderatsiooni juhtkonna kui ka Ukraina juhtidega ja me tahame olla siin äh, vahendaja rollis. kui on vajadus äh, headeks äh, positsioonideks, mida mõlemad pooled tunnustavad ning teised Euroopa olulised osalejad ja maailmaareni osalejal, siis me oleme valmis seda rolli täitma. loomulikult humanitaaraspektist meil juba suur programm on toimumas ning inimõigusi seirame samamoodi, teostame järelevalvet. oleme ka OECD-ga äh, kontaktis Viinis, aga äh, samas äh, on meie tegevusvaldkond ja pädevus piiratud, kui meil ei ole Julgeolekunõukogu poolt antud konkreetseid suuniseid. ja humanitaarkriis on tegelikult äh, väga oluline meie päevakorras äh, ja see võtab äh, väga suuri ressursse meilt ja meie liikmesriikidelt. ma tänan teid teie küsimuste eest ja ma loodan, et te saate ka oma koduriikide hääled, valijatele saata solidaarsussignaalid. kannatamine, kannatused on tohutud, kui ma käisin Liibanonis, siis maailma toiduprogramm pidi lõpetama äh, inimeste aitamise päevapealt. Äh, me saime küll õnneks selle programmi jälle töösse, aga see näitab, kui haavatavad me oleme ma olin ÜRO äh, hädaolukordade koordinaator äh, proua Aamose äh, järeltulija ja äh, seitsekümmend protsenti oli meil tavaliselt äh, rahataotluspalveid äh, nüüd aga proua äh, Amos saab nelikümmend kuni viiskümmend protsenti isegi ja see tähendab, et me tegelikult katame ainult poole vajadusest, aga seda peetakse juba edukaks. kui me vaatame Süüriat, siis nii Süürias kui ka naaberriikides on meil praegu seitsekümmend kaheksa miljardit dollarit mm, toetusraha selle jaoks. meil on vaja ressursse mobiliseerida, aga meil on vaja ka äh, samas äh, kriisi tekkepõhjustega tegeleda ja mitte langeda inim-, äh, humanitaarabi lõksu. meil on vaja aidata inimesed jalgele, et nad saaksid oma elu ise edasi viia. Darfuri eh, missioon, inimeste elus hoidmine on eh, maksnud miljardeid dollareid, aga inimesed peavad eh, saama tagasi võimaluse minna koju ja hakata oma elu ise elama. meil on vaja humanitaarabi, aga meil on vaja ka arenguabi ja tugetegevusi, sellepärast et muidu me jõuame abilõksu ja meie maksumaksjad peavad maksma tohutuid arveid. suur tänu selle toetuse eest, mida te väljendasite meie äh, töösuundade üle. Äh, minu jaoks on ülioluline see äh, aspekt, mida te mainisite ka, nimelt stabiilsuse ja heade institutsioonide vaheline suhe. Te viitasite sellele, et riik, millel on väga nõrgad institutsioonid või mida, millel üldse ei olegi, on nõrk riik, isegi nurjunud riik mõnedel juhtudel ja kui te olete nurjunud riik, siis äh, muutub see ikka väga ohtlikuks, sellepärast et äh, ohut-, seda ohustab äh, kodusõda ja tänases maailmas muutub see regionaalseks kriisiks. et parem lahe, parim lahendus on see, et riik on kaasav, kaasab oma kodanikke ning sellel on institutsioonid, mis tagavad täisväärtusliku elu see on vajalik nii inimeste endi jaoks kui ka rahvusvahelise julgeoleku ja rahu jaoks ja ma tahaksin vaadata seda ka teise vaatevinkli alt, nimelt rahvusvahelised lahendused, äh, kliimaküsimused, rändeküsimused või, või muud globaalsed küsimused, millega me tegeleme, äh, hea rahvusvaheline valem, lahendus tänases maailmas, meie riikides, on rahvuslik huvi hea rahvusvaheline lahendus globaalsetele küsimustele, mis tänapäeval äh, tegelemist vajavad, on äh, huvi. kas te kujutate ette, milline maailm meil võiks olla, kui kõikide maailma riikide parlamendid, äh, ajalehed, toimetajad ja kodanikud ütlevad, et meil on vaja rahvusvahelist lepingut, sest see on meie rahvuslikes huvides me ei saa äh, üle sellest äh, rahvuslikust rahvusvahelisest äh, tõrkest. Te tegelete igapäevaselt sellega ka selles hoones ja seda on vaja teha. ma ei tea piisavalt rääkides, rääkida vihakuritegudest või viha õhutamisest internetis, ma olen seda lihtsalt veidike jälginud, aga mul ei ole põhjalikku teadmist selle kohta. ma arvan, et see kajastab lihtsalt äh, klassikalist dilemmat, äh, sõnavabadus ühest küljest ning äh, traditsiooni, kultuuri austamine ning mitte äärmususse laskumine teisest küljest. aga ma ei saa siin detailidesse laskuda, mul peaks olema parem ettevalmistus, et sellest rääkida. sama kehtib ka Venezuela puhul, ma ei ole selle riigi olukorraga niivõrd detailselt kursis. tegemist on Julgeolekunõukogu liikmega Äh, väga laiapõhjalise hääletuse tulemusel saa-, saavutasid nad selle koha ning äh, Ladina-Ameerika riigid ka Venezuela osalemist toetasid. aga nagu ma varem ütlesin, siis äh, me ei karda sõna võtta inimõigusrikkumiste teemadel, te näete aina rohkem, et ÜRO sellel teemal sõna võtab ja mul on väga hea meel, et me oleme nüüd uue pagulaste ülemvoli-, inimõiguste ülemvoliniku määranud Genfi ja tema on olnud oma sõnavõttudes väga selge. ta ütleb, et äh, loodetavasti me näeme, et Inimõiguste Nõukogu mängib aina tugevamat rolli. Äh, ma mäletan, äh, kui see nõukogu loodi, kuivõrd tagasi või pahviks löödud me olime, kui USA otsustas, et nad ei osale selle nõukogu töös, aga nüüd on meil eriraportöörid, erimenetlused ja see nõukogu on ennast tõestanud ja ma loodan, et see töö jätkub ka tulevikus. nüüd kolmkümmend, kolmteist kakskümmend viis eh, julgeolekunõukogu resolutsioon, eh, ärge öelge mu naisele, et ma unustasin sellest rääkima, et eriti eh, Rootsi kolleegid mõistavad mind ilmselt oluline on naiste jõustamine, nende rolli suurendamine rahu tagamisel, rahu ajamisel me oleme üle vaatamas mitte ainult äh, rahu tagamisoperatsioonide osas, äh, mida me kevade alguses äh, ja suve alguses teeme, aga me vaatame üle ka selle resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis ja me oleme järeldusteni jõudnud, et edusamme on tehtud, aga minu silmis liiga vähe. ma olen olnud vahendajaks kuues maailmakonfliktis, ma ei ole näinud mitte kunagi läbirääkimiste laua teisel poolel naisterahvast aga minu enda delegatsioonis olid alati naised. Darfuris tõime me kakskümmend viis naisvaatlejat läbirääkimiste laua taha vaatlejaks. muidugi mõned neist maksid ränka hinda selle eest, kui nad tagasi pöördusid koduriiki, aga siin me ei räägi mitte ainult rahu valvamisest või, või rahu äh, sõlmimisest, aga äh, me räägime tegelikult organiseeritust süstemaatilisest vägivallast naiste vastu, mis on tegelikult äh, sõjarelv või sõjapidamise vahend äh, kohutaval moel. ja mulle tundub, et brutaalsete tegude võistlus peaaegu on toimumas ekstremistide vahel. tundub, et nad püüavad lihtsalt üksteist üle trumbata. ja ma arvan, et me peame tuletama meelde seda, et seda tehakse selleks, et neid kardetaks. Need terroristlikud rühmitused tahavad, et me kardaksime neid, nad tahaksid, et me vaataksime üle õla ja kahtlustaksime kõiki. Nemad pürit-, üritavadki seda saavutada, meid lõhestada ja nende eesmärk on meie enda demokraatlike ühiskondade väärtust ja kaunidust vähendada, nad tahavad, et me pingutaksime üle, reageeriksime üle ning elaksime mitte sellises äh, ühiskonnas enam, mille nimel me oleme väga palju tööd teinud. nii et see on väga suur provo-, äh, provokatsioon meie suunas. Äh, julgeolekunõukogu reform, te panete mind väga tundlikus positsioonis siin praegu. sekretäriaadi liikmena on mul väga raske siin midagi öelda. ma võin öelda endise Rootsi välisministrile no, selle kohta üht-teist, aga asepeasekretärina ma seda ei tohi aga ma ütlen küll, et julgeolekunõukogu reformi on vaja. et julgeolekunõukogu tuleviku legitiimsuse tarvis on vaja seda reformida nii, et ta esindaks tänast maailma tänasel kujul rohkem. selles suhtes on ka teadlikkus olemas. teiseks tahan ma öelda, et Julgeolekunõukogu peab rohkem kui külma sõja ajal ja ma loodan, et küll ma seda ei tule tagasi, julgeolekunõukogu peaks olema läbirääkimiste organ. vetoõigus on kingitus maailma üldsuselt, viiel riigil on õigus veto, vetole, see on liikmesriikide poolt kingitus, aga see tähendab ka vastatust, vastutust, vastutust ühiste lahenduste nimel tööd teha ja ma ütleksin, et veto kasutamine eh, sellisel moel on läbikukkumine. kui te kasutate vetot, siis te ütlete, et me ei ole suutnud läbi rääkida eh, resolutsiooni osas. ja seetõttu ma arvan, et Julgeolekunõukogu peaks eh, saama üle sellest kolm, külma sõja olukorrast, et veto on normaalsus. ei, meil on vaja läbi rääkida, saada mingisuguse lahenduseni jõuda ja mitte alla anda, see on meie vastutus. ja kui ma tohin selle auväärse äh, koja ees äh, siin tuua nalja, äh, näite, on see, et katoliku kiriku paavsti valimine tegelikult on hea lahendus, kardinaid lukustatakse ühte tuppa, kui valget suitsu tõuseb, siis on poop, paavst valitud ja see on väga hea mudel, rohkem ma sellest äh, ka rohkem ei peatuks sellel. Äh, ebaseaduslikud rahavood, äh, suur tänu toetuse eest ma arvan, et on kahetsusväärne, et viiskümmend miljardit dollarit voolab välja Aafrikast ebaseadusliku rahana, eh, samal ajal on arenguabi rahastamine puudulik. Liibüa olukord on väga raske, ma ka arvan, et me oleks pidanud tegema ennetavalt, ennetavalt rohkem ära, aga olukord võib muidugi veel hullemaks muutuma muutuda, nii et äh, ma arvan, et meie eriesindaja Leon, kes äh, Euroopa Liiduga koostööd tegi varem, on Genfis äh, praegu läbi rääkimas. ma loodan, et erinevaid osapooli tuleb sellesse poliitilisse protsessi veel kaasa, aga probleem on raske ja seda raskendab veel see asjaolu, et ekstremistlikud liikumised on pead tõstmas ja meie nendeni ei jõua ma loodan ka, et Euroopa Liit toetab seda kait-, ähm, seda kohustus kaitsta, mille me võtsime kahe tuhande viiendal aastal Peaassambleel vastu ja, ja selles osas teie toetust ootame. õigusriigi põhimõtet. sellel on väga palju aspekte. tuletaksin teile meelde, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kahekümne viiendal septembril toimus ÜRO-s väga oluline tippkohtumine, nelikümmend neli riigijuhti oli kohal ning äh, seal arengukoostöös äh, õigusriigi põhimõtete rakendamist rõhutati kui väga olulist asja see dokument tuleks praktikasse tuua nii palju kui võimalik. siin on, räägitakse igasugustest asjadest, naiste õigused, laste õigused, korruptsiooniga võitlemine, hea õigussüsteem ning üks asi, mis on hämmastav, sadu miljoneid inimesi on maailmas, keda ei ole olemas. Nad ei saa kuidagi tõendada, et nad on olemas. mis tähendab, et nad ei saa hääletada, nad ei saa Äh, kuhugi registreerida, neil ei ole sünnitunnistust, neid ei ole olemas. ja see on õigusriik. mul on väga raske aru saada, miks äh, me siin räägime põhja- ja lõunapoolkerast, ei, me räägime siin äh, eluväärikusest kui sellisest. ja loomulikult on vaja eesmärke järjekindlalt saavutada õigusriigi põhimõtted on institutsioonides üliolulised, institutsioonid on eesmärk äh, laiem, aga, aga õigusriigi põhimõtete rakendamine on tähtsam. loodan, et liikmesriigid selleni ka jõuavad ja ma arvan, et inimõiguste perspektiiv tänases maailmas on meil vaja aru saada, et inimõigused on ka majanduslikud ja sotsiaalsed õigused kui Aafrika, Aasia, Ladina-Ameerika riigid mõtlevad, et äh, inimõigused on ainult kodaniku ja poliitilised õigused, siis me peaksime tuletama meelde, et äh, ülddeklaratsioonis räägitakse ka äh, tööõigusest, majandusõigusest, sotsiaalsetest õigusest, nii et me peame need muutma tõesti universaalseks. tänases maailmas on suurte lõhede oht ja see, me ei räägi siin mitte põhja- ja lõunapoolkerast Äh, siin kohustus kaitsta inimõigused, see on universaalne, sealhulgas sotsiaalsed ja majanduslikud õigused. Äh, te tõstatasite olulise küsimuse, mis puudutab ühe või mitmepolaarse ja regionaalse versus globaalse võimu vahel. siin võime muidugi tunde rääkida sellest, aga ma arvan, et meil on vaja süsteemi, kus kõikide tasandite vastutused tuuakse kokku. paljudes riikides, kus on tänases maailmas raskusi, räägitakse, et eh, nad tegelevad ainult ühe eh, keskmise mm, inimrühma õigustega, nii et väiksemate gruppide õigusi on vaja samuti eh, tagada. nii et meil on riiklik tase, kohalik tase, Euroopa kontinendi tase siin näiteks ja siis üleilmne tase. ja me räägime just äh, järgmise põlvkonna äh, eesmärkidest, need peavad olema kõikidel nendel tasanditel kaasatud. tänases maailmas ei ole võimalik eristada erinevate dimensioonide vahel. kui meil, meie eesmärk on parem maailm, siis me peame aru saama, et äh, meie vastutus on kõikidel tasanditel. ma ei taha, et ÜRO-d nähtaks kui mingisugust maailmavõimu me hirmutaksime väga paljusid. ÜRO aga on koht, kus me saame paluda liikmesriike olema juhtpositsioonil. me saame olla siin ainult katalüsaatoriks, et panna teised tegutsema. kui ma räägin arenguabi äh, rahastamisest, siis äh, Äh, ÜRO ei saa seda teha, meil on vaja Maailmapanka, meil on vaja rahvusvahelisi institutsioone, meil on vaja riiklikke panku ja teisi, et äh, rahastamisprobleemid lahendada. olin Uppsala ülikoolis külalisprofessoriks, äh, nii et ma olen harjunud palju rääkima ja reeglitest üle astuma. aga ma arvan, et ma olen vist enamus küsimustele ka vastanud välja arvatud ehk mõned küsimused, äh, mida võin täpsustada, kui vaja on, aga siinkohal kõik minu poolt. okei okay,, thank you very much. aitäh. jah, meie tõlkide tööaeg hakkab lõppema, seetõttu me kauem täna siin asja arutada ei saa ja me oleme siin kõik juba pikalt täna töötanud. ma arvan, et te andsite meile väga põhjalikud vastused väga paljudes küsimustes Äh, kõige selle kohta ei olegi võimalik järeldusi teha, aga teid kuulates jäi mulle mulje, et äh, praegu on äh, aasta kaks tuhat viisteist ja mulle tundub, et rahvusvaheline üldsus ei alustanud seda aastat hästi, meil oli terrorirünnakud Pariisis, kriis Süürias teravneb, ähm, Lähis-Idas olukord muutub üha tõsisemaks, Aafrikas kriisid jätkuvad, Su-, Sudaanis näiteks humanitaarabi, kriis, raha pole kõik on need väga suured probleemid, millega me silmitsi seisame, aga teie sõnum äh, on selline, et äh, vähemalt teie olete pühendunud, te tahate nende probleemidega tegeleda, see on väga oluline ja see seos inimõiguste, inimväärikuse, väärika elu vahel äh, see paneb meid mõtlema, sest et me võtame vastu siin terve rea resolutsioone, aga selles see asi tegelikult on, asi ei ole resolutsioonis või seitse, üheteistkümnes eesmärgis või mitmesajas eh, sihtmärgis. Eh, oluline on muuta inimeste elu talutavaks ja seepärast institutsioonid ongi olemas inimeste jaoks, selleks et inimesed saaksid siin planeedil elada ja ma arvan, et te andsite meile väga hea pildi sellest kõigest, et te olete tõesti keegi, kes seda esindab ÜRO-s kogu maailma, nii et, et eh, nii Välisasjade Komisjoni kui ka Arengukomisjoni nimel tahaksin teid tänada siia tuleku eest. Te rääkisite meile väga põhjalikult oma tööst ja ootame teid siia jälle ja meie kui Paabara eh, ja teistega külastame peatselt eh, ÜRO institutsioone. suur aitäh! Bueno, para cerrar... ning lõpetuseks sooviksin teile öelda, et AFET-il toimub erakorraline koosolek üheksandal veebruaril kell üheksateist null null Strasbourgis ning hiljem eh, juba kahekümne kolmandal veebruaril tavapärane koosolek Brüsselis, koosolek on lõppenud.